okei okay., welcome to everybody, we can start now. hästi, tere tulemast tagasi kõigile, võime pihta hakata, palun istuge. We have uh, different items very meil on uh, siin erinevaid päevakorrapunkte, huvitavaid raporteid, mida arutada. ja lõpetuseks on meil samuti eh, teavet komisjonilt eh, Loov Euroopa programmi kohta. nüüd aga sõna esimesele raportöörile Michel Reimannile. ja tema räägib siis uuest eh, konsensusest eh, seoses Euroopa Liidu tegevuskavaga intellektuaalomandi õiguse kohta. vastutavaks komisjoniks on Jüri ja annaksin sõna sellega raportöörile. praegu. Uh, been... aitäh. esimene versioon on komisjonile laiali saadetud, minu andmetel tehti seda kas eile või üleeile. ma olen teinud viis ettepanekut. esimene ettepanek on see, et tegevuskava peaeesmärk on äh, tagada, et äh, meil on tõesti usaldusväärsed andmed. tööstusvaldkond edastab meile neid andmeid ja otse loomulikult on tööstusettevõtetel ka huvi hoolitseda selle eest, et intellektuaalomandi kaitset tagataks meil on vaja tõesti õigeid objektiivseid andmeid ja me tõesti peaksime ka pingutama selleks, et me need andmed saaksime. siseturu ühtlustamise ameti ülesanne peakski olema pakkuda usaldusväärseid andmeid. teine ja kolmas ettepanek, need on tegelikult sarnased innovatsiooni ja loovuse huvides peaksime me hoolitsema selle eest, et äh, intellektuaalomandi õiguste infrastruktuur oleks läbipaistev. ja see käib käsikäes ka selle uue autoriõiguste seadusandlusega, mida õiguskomisjonis arustatakse, arutatakse järgmisel äh, kuul, kui me soovime uut seadusandlust intellektuaalomandi õiguste osa, siis me peame mõtlema, kas sellest on inimestel ka kasu, nii et peaks olema ka täiesti selge, millal intellektuaalomandi õiguseid rakendatakse ja mitte ja peaks olema täpselt teada, et millal on võimalik äh, siis teatud tooteid kasutada ja millal mitte ja milline intellektuaalomandi õiguste liik siis kehtib äh, minu neljas ettepanek, äh, selles soovin rõhutada, et äh, juurdepääs, avatud juurdepääs innova-, informatsioonile ja ka intellektuaalomandile on väga tähtis. kui digitaalne ühisturg nüüd tõesti osutub järgmisel viiel aastaks Euroopa Liidu ja parlamendi ning komisjoni jaoks kõige tähtsamaks küsimuseks, siis mängib ka äh, see avatud juurdepääs väga tähtsat rolli, eriti just intellektuaalomandi õiguste kaitsel. kui me ütleme, et meie huvides ei ole see, et et kasutatakse nüüd just äh, otsest kaitset, vaid et meil peaks kõik olema avatud. viies punkt, see puudutab tervise ja ohutusriske võltsitud tooted ilmselgelt ei ole problemaatilised mitte ainult intellektuaalomandi osas, vaid ka tõesti tervise ja ohtude pärast. ja ma ei soovi, et need kaks küsimust omavahel segamini aetakse. Neid tuleb eraldi käsitleda. ja meil on vaja tõsisemalt sellesse probleemi suhtuda see oli see, mida tahtsin viiendas punktis mainida. see oligi minu poolt kõik ja ootan põnevusega teie kommentaare. Eh, suur aitäh, kolleeg Raimond. ja meil on ka üks äh, sõnavõtusoov juba. Žulo eh, Legamale. Eh, kolleeg Žulo, palun, äh, vabandust Euh, palun, sõna on teil. Euh, jah, aitäh ma tahaksin tervitada raporti poolt äh, tehtud äh, tööd. ja tõepoolest äh, intellektuaalomandi õigus kaubanduse valdkonnas puudutab äh, kogu loovsektorit Euroopas, ja seega on väga oluline, et ka meie oma arvamust avaldaksime neis küsimustes. me kõik äh, tahame muidugi seda, mida selgiti, et oleks rohkem läbipaistvust äh, ning me tahame toetada ka samuti võitlust intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastu. aga ma arvan, et on võib-olla ka muid lahendusi, mida võiks äh, kaaluda. ma muuhulgas arvan, et härra Reimani arvamus teatud konkreetsete problemaatikate puhul on küll äh, põhjendatud, aga ka muid võimalusi on. ma muidugi saan aru, äh, et see esialgne arvamus äh, peab kinni pidama teatud pikkusest, aga tooks veel kaks näidet. esiteks kasum, mis saadakse erinevatelt platvormidelt, kus äh, siis säilitatakse ebaseaduslikuks allelaadimiseks mõeldud materjale ning teiseks äh, Äh, ebaseaduslik kunstiteoste äh, omandamine. Nüüd, mis puudutab neid platvorme, siis nende äh, majandusmudel on selline, et kasutatakse ühest küljest siis reklaami ja teisalt abonemente abonement võimaldab kiiremat allalaadimiskiirust kasutada ning samuti säilitada rohkem andmeid. tegemist on muuhulgas ka ebaseadusliku allalaadimisega ning nemad äh, siis saavad otseselt kasu, rikkudes intellektuaalomandi õigust. teiseks näiteks, olgugi et see on ka digitaalvallaga seotud, üha rohkem äh, levib võltsitud kunstiteoseid, mida müüakse turul äh, ja äh, seda seetõttu, et veebipõhine müük üha rohkem edeneb, ei ole võimalik aga sel juhul äh, autentsust kontrollida ning ostjaid on kerge petta kauba osas ning äh, ringlusesse satuvad turul ebaseaduslikud ja võltsitud teosed. võiksin veel muidki näiteid tuua, neid on väga palju ja ma olen veendunud, et muudatused ähm, mis esitatakse, puudutavad ka muid valdkondi peale nende, mida mainisin. tahtsin aga lihtsalt märku anda, et tõesti lahendusi on palju, tuleb muuta, tõsta teadlikkust, tuleb kaasata erinevad sektorid, sektorid ja samuti sanktsioonide peale tuleks mõtelda aga sektorite endi kaasamine on vajalik selleks, et head tavad välja selgitada ja vaadata, kuidas seeläbi oleks võimalik võidelda autoriõiguste rikkumise vastu. see oli minupoolne panus ja aitäh raportöörile selgituste eest. suur aitäh selle sõnavõtu eest ja Petra Kammerväärt. suur tänu sotsiaaldemokraatide jaoks sotsiaaldemokraatide hulgast on kolleeg Ragi Makakis äh, koordinaator, aga ta vabandab, ta ei saa täna siin olla, sest Kreekas toimub valimisvõitlus. ta kirjutas siiski mõned märkused üles ja palus, et ma need siin ette kannaksin. üks raskuskeskmeid peaks olema ka tsiviilõiguslike menetluste parandamine intellektuaalomandi kaitse puhul, eriti just VKE-de jaoks, sest nemad mängivad loomesektoris väga tähtsat rolli. Neil ei ole aga piisavalt võimekust selleks, et alati oma õiguste eest võidelda. ta on öelnud ka, et selliste menetluste puhul ja tegelikult kõikide menetluste puhul, mis puudutavad intellektuaalomandi kaitset, on tähtis see, et ei rikutaks põhiõigusi ja et meil on siin vaja leida mõistlik tasakaal eriti just interneti valdkonnas, selleks et põhiõigusi ei rikutaks. teavituskampaaniad, kindla eesmärgiga teavituskampaaniad on ka tema arvates väga tähtsad selleks, et just noorema põlvkonna teadlikkust suurendada see noorem põlvkond on ju tegelikult digitaalajastul üles kasvanud ja neile tuleb selgeks teha, mis asi on autoriõigus ja et loomeinimestel on ka õigus saada tasu oma loomingu eest. ja siin on tähtis tõesti ka teadlikkust tõsta ja et noored teaksid, et äh, loometööl on ka oma väärtus. tegevuskava peaks hoolitsema intellektuaalomandi õigus, samal ajal peaks ka hoolitsema selle eest, et on piisavalt äh, õigusega kooskõlas pakkumisi ja et oleks võimalik hoolitseda siin majanduskasvu, töökohtade loomise ja äh, eest ja tagada kultuuriline mitmekesisus, eriti just rahandus- ja majanduskriisis on kultuur väga palju kannatanud ja intellektuaalomand on tihti kunstnike jaoks ainsaks sissetulekuallikaks ja sellepärast on väga tähtis, et äh, nende õigused oleksid kaitstud. tähtis on ka kultuuri ja loomesektori pakkumisi internetis kaitsta selleks, et äh, need inimesed tõesti saaksid ka autoriõiguste eest äh, tasu ja väga tihti äh, on meil olukord praegu selline, et inimesed otsustavad, et nad siiski laadivad illegaalselt midagi alla, sellepärast et selle kahe euro viiekümne maksmine on lihtsalt nii keeruliseks tehtud siis tuleb arvestada ka Euroopa patendiga, eriti kui räägitakse intellektuaalomandi kaitsest. ka siin tuleks ähm, teha muudatusi selleks, et me käiksime äh, kaasas äh, digitaalse ajastuga, me peame mõtlema ka selle peale, intellektuaalomandi kaitse ei vähenda mitte ei pruugi mitte ainult vähendada ettevõtete sissetulekuid, vaid ka loovate inimeste sissetulekut. tähtis on siin võidelda just kuritegevuse vastu. ja siia lisanduvad ka need probleemid, mida siin juba tõstatati, mõtlen siin just ohutust ja terviseriske ehk siis tarbijakaitse, mõelge kas või näiteks võltsitud ravimite peale, meil peavad olema ka selged süsteemid selleks, et äh, rikkumisi identifitseerida ja jällegi väga tähtis on, et põhiõigusi ei rikutaks ja nõukogu järeldustele äh, järeldustega kooskõlas peaks komisjon nüüd läbi vaatama kõik meetmed, millega oleks võimalik intellektuaalomandit kaitsta ja peaks tegema ka selgeid äh, õigusloomelisi ettepanekuid. volinik on juba pakkunud välja selle, et äh, sellel aastal esimesed ettepanekud tulevad ja meie peame need nüüd lihtsalt ära ootama. Need olid nüüd mõned märkused äh, selle kohta, mida meie poolt või siis ka härra Grammatikakise poolt on oodata, siis ka muudatusettepanekute näol, aitäh! Grazie, Peeter e,. Kristina Libatška. aitäh ja palun Kristina Libatška. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Suur aitäh, lugupeetud eesistujanaine. ma tahaksin tänada raportööri väga hea arvamuse tutvustamise eest. mul on neljanda punkti kohta küsimus, sellepärast et te mainisite veebi äh, juurdepääsu äh, teadusuuringutele. aga viitaksin ka sellele, mida Petra ütles, tuleb silmas pidada, et teadustöö äh, tulemused, neid võib ju ka turustada. nii läheb tihti ja seda puudutab äh, vaat tihtilugu ka tavalised kaubandusläbirääkimised ja tihti on ka patendid siin kehtivad. ja veel. me peame kinni pidama äh, ikkagi äh, olemasolevatest nõuetest, nii et kuidas me plaanime siis seda juurdepääsu anda teadustööle internetis. suur aitäh! jah, muidugi me peame IPR-ile keskenduma, kui me tahame, et meie ühiskond oleks teadmistepõhine ja kui meil need õigused juba on äh, tagatud, äh, siis äh, või olemas, siis nüüd tuleb ka tagada aga esimene punkt sellest raportist. tahate kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi ka tööstuse jaoks, mida see tähendab, sellepärast et kõik õiguste omanikud võivad olla individuaalisikud, korporatsioonid, ettevõtted. kas te saaksite selgitada, mida te täpselt silmas peate, kui viitate siin konkreetselt sellele? kas te tahate ütelda, et seda, et me peaksime äh, täpsemalt vaatama, kuidas Euroopa Liit intellektuaalomandi õigusi äh, kohaldab? ja neljas lõige. teadustöö ja äh, oskused, ma ei usu, et intellektuaalomandi õigused ja avatud teadustöö ning oleksid üksteist välistavad, ei, ma usun, et nad võiksid käsikäes käia. aga ma arvan, et kui on tegemist andmetega, millel eriti väärtust ei ole, siis ei oleks neisse saamistega nii palju investeeritud, nii et me ikkagi peaksime mõtlema sellele, mida me tahame, ühte või teist. ja kuidas täpselt need asjad kokku sobivad. ja viimane lõige minu jaoks ei ole päris selge, millised äh, Äh, terviseriskidest räägite. võib-olla saaksite tuua ka mõningaid näiteid selle kohta lõikes viis. aga jah, on oluline, et me töötaksime edasi intellektuaalomandi õigustega, tugevdaksime neid äh, igasuguse loovtöö jaoks ja igasuguse teadustöö jaoks samuti. suur aitäh ja härra Strojevski lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, minul on kaks küsimust raportöörile. mina olen aastaid tegelenud statistiliste andmetega kultuurisektoris. tihtilugu on mul tekkinud kahtlusi nende andmete kvaliteedi kohta, mida me kasutame oma raportite koostamisel. ma tahaksin küsida, milline on teie hinnang nende andmete kohta, mida te olete kasutanud oma raporti koostamisel. näiteks ka piraatluse vallas erinevates sektorites, kas võib praegu ütelda, et olemasolevad andmed on usaldusväärsed ja rahuldavad ja ka õiged? kas me saame ütelda, et Äh, nende andmete põhjal on võimalik koostada äh, ka tõsiseltvõetavaid äh, raporteid. aitäh ja palun härra Diakonu. aitäh, proua esimees. mul on, mul ei ole tegelikult küsimust, vaid lihtsalt selline märkus tahaksin teie tähelepanu pöörata ühele aspektile. mind ei hirmuta mitte ainu-, mitte statistika, vaid mulle valmistab muret reaalsus. autoriõigused tegelikult peaaegu alati toovad kaasa õigusliku konflikti ja seda tahaksin ka mina praegu siin välja tuua, just sedasama õiguste konflikti autoriõigustega seotud õiguslikud konfliktide puhul on äh, levitajad tihti nii-öelda kurjategijad ja kunstnikud ja autorid ohvrid, aga tegelikult see ei ole alati niimoodi. mina ise olin kaasatud ühte protsessi, mis puudutas filmi, kus ma näitlejana mängisin ja üks lõik sellest filmist, mis seitsmekümnendatel aastatel Ceausescu režiimi ajal tehti, just seda lõiku kasutati nüüd reklaamiklipis ja äkitselt olin mina see, kes teatud tootele reklaami tegi kui ma siis äh, vastava reklaamiagentuuri poole pöördusin, siis ma ütlesin, et äh, mina ei ole küll andnud oma nõusolekut selle toote reklaamimiseks ja ma ei ole sellega nõus. vastus, mis mulle anti, oli järgmine film tehti Ceausescu režiimi ajal ja kui minul on mingeid probleeme, siis pöördugu ma Ceausescu poole. Need inimesed kaebasid minu kohtusse, kujutage ette, see on täiesti absurdne. ma ei teinud Äh, tegelikult mitte midagi muud, kui tõin välja lihtsalt kitsaskohad praeguses seadusandluses. Nemad olid need, kes need kitsaskohad ära kasutasid ja minu õiguseid rikkusid ja just sellepärast autoriõiguste alal seadusandlus peab olema vettpidav ja aukudeta jah, ärge muretsege, ma võitsin selle protsessi ja võib-olla sellepärast istun nüüd ka siin, aga kõik see juhtub väga paljude kunstnikega. ja sellepärast on, meil on vaja ühist esindust. meil on vaja seda, et äh, kunstnikel oleks selline üks esindaja. näiteks äh, Bukaresti Filharmoonia orkester kaevati ka kohtusse eh, ja orkestrilt nõudi üüratud summat, sellepärast et eh, orkestri, et eh, partituurid, mida orkester kasutas, et neid ei ostetud autoriõiguste omanikult see on täpselt nii, nagu me peaksime Mozarti partituure hakkama ainult Mozartilt ostma ja ka see protsess lahenes lõpuks ähm, positiivselt, aga tegemist on lühik-, selliste väikeste aukudega seadusandluses, mida siis kasutatakse ära. ja just sellepärast tuleb äh, autoriõigust väga-väga täpselt ja põhjalikult käsitleda. vahel tekib oht, et ähm, kunstnikud on need, kes on kurjategijad ja ei ole üldse mitte ohvrid. ja nüüd, kui internet on levinud ja kõike siin virtuaalselt levitatakse, on kontroll veelgi raskem. tahtsin lihtsalt selle välja tuua. ma olen siiski veendunud, et raport siiski väga õigesti neid küsimusi tegutseb aitäh, enne kui annan sõna kolleeg Raimonile, tahtsin rääkida veel kahest küsimusest. kõigepealt äh, üks küsimus, mida tuleks võib-olla põhjalikumalt käsitleda. Te ütlesite esimeses punktis, et meil ei ole usaldusväärseid andmeid piraatluse küsimuses, äh, loomemajanduses, sest äh, samad ettevõtted teevad neid uuringuid. nii et et ähm, siin oleks vaja paremaid andmeid võltsimiste ja piraatluse kohta, kuid äh, kultuuri küsimuses on huvitav see, et äh, meie arvamus peab väga selge olema. kuid tahtsin teile meelde tuletada, et kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnendal aastal loodi sellepärast vaatlusrühm, mis toetab Euroopa Komisjoni selleks, et äh, meil oleks äh, parem ülevaade ja usaldusväärsemad andmed ning nende äh, uuringud, mis on väga huvitavad, puudutavad äh, noori ja kultuuriteoste illegaalset kasutamist ja teadlikkus on nende uuringute järgi noorte hulgas väga väike selle teema kohta. niisiis peame vaatama, kuidas äh, ühelt poolt on meil investeeringud autoriõigustesse ja teisalt äh, Ehm, peab olema mõistmine, eriti noorte hulgas, et ilma autoriõiguseta ei ole mingisugust kultuurilist loomingut enam. meil peab olema loomemajanduses eh, samasugused mudelid nagu ärimaailmas selleks, et eh, sisu oleks võimalikult avatud eh, kasutamiseks ning siin on komisjon teinud ettepaneku ka käivitada teavituskampaania peale muude ettevõtmiste. siin on veel üks äh, küsimus, olen nõus kolleegidega. Äh, meie oleme orbteoste direktiivi vastu võtnud, kuid öö, äh, ja kindlasti on vaja rohkem avatust, mis äh, puutub teadusuuringutesse. Äh, kuid see peab olema tasakaalus teemaga äh, legaalse kasutamise teemaga patendid ja asjaolu, et teadusuuringud peavad samuti tooma kasu sisse, muidu ei ole ju taasinvesteeringuid, nii et seda kõike tuleb kompenseerida teatud tasakaaluga. aitäh igal juhul selle sõnavõtu eest ja palun. Thank you, Chair. And thank you for the input. aitäh, esimees, aitäh nende panuste eest, ma arvan, et saame kõik ettepanekud sisse viia ka arvamuse lõppversiooni. tahaksin vastata ka mõnele küsimusele ja üht-teist ka selgitada. esimene lõige ja andmed ning sellega seotud küsimused. ei, meil ei ole täpseid ja usaldusväärseid andmeid sest me räägime illegaalsetest praktikatest ja neid ju kuidagi ei registreerita ja seda tegevust on väga raske mõõta. intellektuaalomandi õiguste äh, kasutamine näiteks äh, on mõnikord äh, liialdatud, sest äh, mõned konkreetsed äh, tööstusharud äh, tahavad, et nende valdkonnas hakatakse intellektuaalomandi õigusi rakendama ja see öö, ei too endaga kaasa usaldusväärseid andmeid me peaksime siis Ohimi käest paluma, et nad teeksid kõik endast sõltuva, et meil oleks võimalikult usaldusväärsed andmed, teades, et need andmed ei saa olla kunagi täielikud, vaid ähm, ainult ligikaudsed ja tööstus ise on kõige paremaks algatajaks, sest neil on ka kõige rohkem kontrolli toimuva üle. ma muidugi ei ütle, et me ei saa tööstust usaldada, kuid nende poolt esitatud andmeid tuleb ettevaatlikkusega kohelda. siin esitati ka küsimus, mis puudutas avatust arutelu ei toeta enam neid kahte äärmuslikku seisukohta, et äh, ühelt poolt kõik peab olema avatud ja meil ei ole intellektuaalomandit vaja ja teisalt, et kõike tuleb kaitsta kõige tugevamal moel. me peame leidma äh, patent intellekti küsimuses ja teiste intellektuaalomandi õiguse küs-, teistes intellektuaalomandi õiguse küsimustes kesktee. me peaksime julgustama võimalikult palju loomingulisust. loomingulised inimesed peavad saama raha teenida ja nad peavad saama kasutada ka enne neid loodud kunstiteoseid. siin ei ole mingisugust Äh, õiget teed ja mul on väga hea meel, et äh, ma pidin selle kohta kirjutama ainult mõne rea, sest äh, ma ei saa siin mingisugust õiget suunda kätte näidata. viies punkt, siin küsiti eraldi riskide äh, ja intellektuaalomandi õiguste jõustamise käsitlemise kohta minu jaoks ei ole parim näide mitte kultuurivaldkond, vaid meditsiinivaldkond, võltsitud äh, ravimid võivad olla ohtlikud ja tervist kahjustavad, kui te neid tarbite, kuid see on teine küsimus kui kaubamärgi illegaalne kasutamine tööstuses on tendents intellektuaalomandi õigusega äh, kõike mõõta, kuid tarbija äh, näeb seda asja teistmoodi, nende jaoks on kõige olulisem olla kaitstud, aga see on täiesti teine perspektiiv ja me ei tohiks, tohiks neid kaht perspektiivi ära segada omavahel. aitäh, kolleeg Raimond. kindlasti on meil võimalus rääkida ka muudatusettepanekutest ja tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamistähtaeg on kahekümne teine jaanuar kell kaksteist Äh, härra äh, Jean Bergevin äh, komisjonist on siin, võib-olla tahaksite ka teie selle teema kohta midagi lisada, oleme valmis teid ära kuulama. aitäh esimees, mm, kõigepealt tahtsime öelda, tahtsin öelda, et meil on väga hea meel selle üle, et kultuurikomisjon annab oma panuse vastutava komisjoni töösse. Ehm, ma ei taha midagi siia lisada, kuid tõesti on väga raske saada usaldusväärseid andmeid. Ohim teeb oma tööd äh, ja nad püüavad võimalikult usaldusväärseid andmeid äh, koguda, meie julgustame alati tööstust objektiivseid andmeid koguma samuti, kuid äh, me oleme siin erinevaid arvamusi kuulnud selle kohta ja tõepoolest ebaseaduslikku tegevust on küllalt raske mõõta. sellegipoolest sellepärast ähm, soovime rohkem objektiivsust saada andmete kohta ja äh, OHIM ka tegeleb sellega. tegevuskavas äh, on oluline see, et me rõhutame vastutuse aspekti nii ähm, äh, õiguste omajate poolel. siin on kunstnike puhul oluline äh, äh, õiglane kasum, kuid äh, ka vahendajad peavad vastutustundlikult käituma, näiteks mainisime tasuliste teenuste pakkujaid, meetmeid, kes võiksid lihtsustada nende maksete tegemist teenuste eest meil on seega väga hea meel, et kultuurikomisjon kavatseb panustada parlamendi raportisse ja minu poolt oleks see siis kõik. aitäh, komisjon! nüüd läheme järgmise raporti juurde, kus mina olen raportööriks. teen lühidalt. regionaalkomisjoni raport investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine. Te teate, et öö, äh, komisjon avaldas juulikuus vastava raporti samuti äh, selliseid raporteid koostatakse iga kolme aasta tagant ja komisjon ähm, analüüsib, mida ühtekuuluvuspoliitika on suutnud teha kriisi ajal ja kas on vajalik, kas äh, ühtekuuluvuspoliitikaga jätkataks muudetud kujul ja uuring näitab, et äh, üha rohkem on ühtekuuluvuspoliitika ühendatud strateegia kaks tuhat kakskümmend, kuid äh, nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil on ühtekuuluvuspoliitikaga olnud ka probleeme. minu äh, raport püüab esile tuua äh, vaid mõne lausega äh, eesmärke äh, mille puhul eh, ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid peavad eh, koostööd tegema. näiteks eh, noorte tööpuutus või koolist väljalangemine ja magistrikraadide omandamine või täiskasvanute osalemine elukestvas õppes õppes. meil on vaja tugevdada ka territoriaalset partnerlust ja seda piirkondlikul ja kohandlikul tasandil oluline on ka noortegarantiisüsteem, mis peaks äh, olema rakendatud läbi partnerlussuhet ja seda garantiid tuleks äh, täielikult ära äh, kasutada ka vastava infrastruktuuri loomisel. veel üks punkt on kultuuri panuse tunnustamine majanduse arengus äh, ja äh, eriti just äh, kultuuriturismi ja digitaliseerimise valdkonnas. Äh, me räägime siin kultuuripärandist ja ka loomemajandusest. VKE-d on loonud väga palju kultuuriinkubaatoreid, kuid nende arvu tuleks veelgi suurendada ja samuti tuleb parandada ka töökohtade kvaliteeti ja viimane punkt äh, puudutab ähm, linnamõõtet äh, läbi äh, ähm, linnamõõtme väärtustamist läbi kultuuriturismi ja ka äh, kul-, linnade kultuurilise eripära rõhutamine on oluline. ma arvan, et tegemist on teemaga, mida me süvendame koos komisjoniga ja mille puhul tuleb põhjalikumalt kontrollida, mis teatud liikmesriikides toimub. küsimus on, kuidas struktuurifonde saaks ära kasutada kult-, kultuuriturismi edendamiseks, see oli üks punkt, mis määruses ei ole ja selle kohta tahaksime komisjoni käest rohkem äh, informatsiooni saada. praegu? praegu? Drujewski? chciałem pani przewodniczącej bardzo podziękować za e, lugupeetud esinaine, tahaksin tänada väga selle panuse eest. tegemist on ühe kõige olulisemaga. võttes arvesse, kui palju on võimalik edu saavutada läbi investeeringute siin kaheksa miljardit eurot on kultuuri jaoks sisse pandud siia käivad veel ka nõuded, mis puudutavad äh, töökohtade juurdeloomist äh, loomesektoris. iga viieteist tuhande euro kohta oleks vaja luua uusi töökohti. me peame arvestama sellega, millega me silmitsi seisame. ühest küljest tuleb tagada, et kulutamine oleks tõhus, teisalt aga me kasutame kas direktiive või muid äh, õigusloomelisi akte ja need muudavad keerukaks äh, taolise ühtekuuluvuslikkuse saavutamise Euroopas. meil on väga kõrge käibemaks näiteks ehitustöödel ka UNESCO nimekirjas olevad äh, ehitustööd käivad sinna alla ning sellise maksupoliitika tõttu me näeme et, et kümne protsendi võrra on tõusnud renoveerimistööde hind. ja veel üks näide. komisjon viib sisse kulutusele piiranguid Euroopa Liidu fondide raha kasutamise, mitte ainult kultuuripärandi puhul, vaid samuti selles osas, mis puudutab turismitaristu kulutusi ning kunstikoole. mainisin seda, et viis miljonit on praegu laeks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend, aga seitse miljardit, kakssada miljonit tuleb kulutada. ohuks on see, et äh, me ei suuda kuidagi äh, juhtida oma kulutamist ja tahaksingi pöörduda komisjoni poolde ja paluda, et võib-olla vaataksite suuremat pilti ning mõtleksite läbi need küsimused. me ikkagi tahaksime ka tulu saada sellest olemasolevast rahast, vastasel juhul ei õnnestu meil üldse võib-olla midagi selles valdkonnas, kultuurivaldkonnas siis parandada. ja see puudutab samuti mälestisi ja kogu UNESCO nimekirjas olevaid. ja ka kultuuriline ühtekuuluvus Euroopas kunstikoolid. seeläbi on ju võimalik tõsta kultuurilist kirjaoskust. seeläbi saame me rohkem loovaid inimesi, kes on paremini kaasatud kultuurilisse arengusse kogu maailmas, see on väga oluline. ja kui me raportit arutame, siis ma kindlasti tahan, et ka minu arvamus kõlama jääks. suur aitäh! ja tõepoolest aitäh selle eest, mis te ütlesite, olgugi et jah, need punktid on ette nähtud siia. Paksel, palun Poškor. Thank you very much um,. palun, kolleeg Poškor. Provided uh, by our reporter which has been just now. tundub, et tegemist on kõikehõlmava arvamusega. katab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja selle äh, peamisi eesmärke hariduse osas, kümne protsendi alla äh, koolidest väljalangemist ja muud. ma usun, et teine lõige on väga oluline, sellepärast et selleks, et äh, hariduses äh, ebakõlasid leevendada ja ka tööturul on vaja investeeringuid ja moderniseerida haridussüsteemi ja tugevdada suht-, seoseid äh, hariduse, teadustöö äh, ning äh, tööhõive vahel kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil, aga me peaksime veel enam äh, tähelepanu pöörama kvaliteedile piiriüleses koostöös. nõustun täiesti sellega, et noortegarantii tuleks siia kaasata. tegemist on noorte tööhõivepaketi olulise osaga. Euroopa Komisjon hoiab silma peal Euroopa noortegarantii äh, elluviimisel Euroopa poolaasta raames ning see on samuti väga hea. viimased kaks lõiget, mis puudutavad äh, kultuuri äh, ja loomesektorit ja kultuuripärandit, on samuti äärmiselt olulised ja ma usun, et kultuurikomiteena peaksime me kutsuma üles komisjoni tunnustama kultuuri täit väärtust, äh, selle panust äh, majandusse ning äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisse, meil on vaja ka ühtset poliitikat selleks, et suurendada töökohtade arvu kultuuri ning loomesektoris. me peaksime samuti tagama, et kultuuri ning loometööstus saaks õitseda digitaalmaailmas. ma usun, et meil oleks vaja seega rohkem rõhku panna ühtekuuluvuspoliitikale uue programmeerimisperioodi alguses, me peame maksimaalselt ära kasutama kogu selle poliitika potentsiaali, aitäh. E suur aitäh ja nüüd palun äh, Mohan Chartier. jah, aitäh, lugupeetud esinaine nõustun täielikult äh, peamise osaga teie soovitustest, eriti esimeses lõikes, kus te tuletate meelde, millised on Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid kultuuri ja koolituse vallas. ja seda ka seoses äh, noorte töötuse vähendamisega, aga siiski äh, ma leian, et oleks vaja lisada veel kaks olulist punkti siia lõikesse Te räägite põhjendatult vajadust kaasata vähemalt viisteist protsenti täiskasvanuid elukestvasse õppesse ja koolitusse, aga ma leian, et väga tähtis on, et me eh, elukestva õppe ja koolituse tegevust arendaksime kahes valdkonnas, mis on ka ametialaliselt olulised. esiteks oleks vaja siis mitte niivõrd teooriale, vaid oskustele tähelepanu pöörata, väga oluline on, et oleks ära toodud eh, ka väljend, eh, oskuste eh, valideerimine, see võimaldaks ka suuremat professionaalset liikuvust ja teiseks, teine punkt, mis on samuti oluline, oleks see, et pandaks rõhku kogemuste valideerimisele. see on jällegi see, mis võimaldaks neil, kes töötavad ka oma ettevõtte siseselt äh, olla mobiilsed või siis ettevõtete vahel. võitlus töötuse vastu käib ka läbi nende kahe stiimuli, ühest küljest oskuste ja teisest küljest äh, kogemuste äh, hindamine, valideerimine, sellepärast et seeläbi on võimalik ka sotsiaalselt äh, muudatusi läbi viia ning ma arvan, et see võimaldaks väga olulisi edusamme saavutada. teiseks, noorte garantii. Te teate, et see on oluliseks osaks Euroopa Mm, sotsiaalfondist selleks, et vähendada noorte töötust. ma ütleks, et kahjuks, lausa kahjuks, et äh, siin on veel üks eesmärk või veel üks äh, alus noorte äh, tööhõive algatus ja siin on tekkinud teatud segadus noorte tööhõive algatuse, noorte garantii vahel. seega ma leian, et on keerukas panna siia sisse sõnad äh, noortegarantii algatus, sellepärast et seega lihtsalt tekiks veelgi suurem segavus, segadus nende kahe asja vahel, noorte tööhõive algatus ja noortegarantii. ma arvan, et on oluline täpsustada ja ütelda, et tunneme head meelt selle üle, et noortegarantii on tõhusaks vahendiks võitlemaks noorte töötuse vastu ja me peaksime tugevdama kõige keerukamates piirkondades äh, ka noorte töötu, tööhõive algatust. see noorte tööhõive algatus on lihtsalt miski, mis aitab tugevdada Euroopa noorte garantiid neis piirkondades, kus noorte töötus on kõige suurem. ma arvan, et oleks väga oluline siin äh, tähelepanu pöörata sellele, milliseid sõnu kasutatakse, sellepärast et äh, tõesti segadust on igal tasandil väga palju ja meie komisjon, mis on vägagi nende küsimustega äh, seotud, väga selgelt ennast väljendaks, aitäh. Grazie, molto grazie e terrò suur aitäh, võtan selle arvesse ja palun äh, proua Libatška. Mm, suur aitäh. aitäh selle arvamuse eest ja selle eest, et te näitasite, et, et territoriaalse ja äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse tulemuseks on ka töö. ehk siis madalam, mida madalam on töötus, seda paremad on ka võimalused äh, paremat ühtekuuluvust saavutada. Te rääkisite sellest, et selleks, et võidelda töötuse vastu, on vaja haridussüsteemi muuta. ma mõistan, et haridussüsteemis tuleb pöörata tähelepanu oskustele, aga kogemusi on võimalik saada juba ainult töötades. või koolituse läbi. aga töökoolitusele juurdepääs sõltub jällegi ettevõtete suutlikkusest noori sellistesse programmidesse kaasata ja mina olen juba kaua aega toetanud mõtet e, Euroopa infokeskuse loomiseks e, koolituse mm, võimaluste kohta seoses töökohtadega. see suurendaks tugevalt mobiilsust ja vahetusi ja seda võiks rahastada ühtekuuluvuspoliitikast, Erasmuse programmist. noortegarantiist. selline infokeskus on hädavajalik, näiteks Poolas on piirkondi, kus tõesti kõik on väga, oleks seda kõike väga kerge ellu viia aga mujal jällegi inimestel ei ole äh, juurdepääsu taolistele vahenditele. jah, väga hea ettepanek ja nüüd äh, Petra Kammerwert ja siis veel kaks sõnavõttu. aitäh, ma arvan, et ka mina saan väga lühidalt hakkama. kõigepealt suur tänu selle raporti eelnõu eest, tõesti ruumi oli vähe, aga kõik, mis on tähtis, on õnnestunud sul seal, sinna sisse kirjutada, vähemalt see, mis on kultuurikomisjoni jaoks tähtis. punkti neli puhul tuli mulle siiski mõte, mis võiks äkki sisse kirjutada. me kõik teame, et kultuur ja loomemajandus väga palju aitavad kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele, aga me teame, et ähm, meil nende ülehindamisprogrammide puhul on liiga vähe raha ja me saame ainult äh, osaliselt panustada. sellepärast on ka väga hea, et meil eelmisel programmiperioodil õnnestus investeeringuid kultuuri sisse viia ka tõukefondide kaudu ja seega õnnestus meil saavutada seda, et erinevad projektid ka tõukefondidest vahendeid said ja võib-olla oleks väga huvitav nüüd, kui komisjoni üles kutsuda aasta lõpus või ka järgmise aasta alguses vaheraportid kirjutama selle kohta, kuidas liikmesriigid neid uusi võimalusi regionaalfondide ja sotsiaalfondi kaudu kasutavad selleks, et teha investeeringuid kultuuri ja seda nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil et tõesti tegemist on meetmega, mille meie lõime ja mida piirkonnad ja kohalikud omavalitsused saavad kasutada selleks, et selles valdkonnas edasi minna. ma tean, et minu liidumaal on loomemajanduse toetamine nüüd tõesti üheks võtmeküsimuseks, aga mind huvitaks, kuidas see lugu näeb välja teistes liikmesriikides, kus võib-olla neid vahendeid ka kasutatakse just selleks, et loomemajandust ja kultuuri toetada. Molto, molto interessante, sicuramente. see oli tõesti väga huvitav. Helga Trüpper ja siis kolleeg Juit. Ähm, aitäh, Silvia, ma tahaksin veel korda toonitada, et me kogu aeg ütleme, et äh, kultuur ja loomemajandus ei ole päris täpselt äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse kaasatud. aga see kehtib ka tõukefondide kohta ja tõesti väga tähtis on öelda seda, et äh, ühtekuuluvusfondi kaudu on ka võimalik kultuuri rahastada ja me peaksime seda uut võimalust kasutama. no samamoodi nagu ka sõpruslinnadega oli meil see lugu nii, et meie kogemused ei olnud väga head. aga kuna eelarvevahendeid on nüüd vähem ja kuna inimesed nüüd tõesti üritavad seda sotsiaalset ühtekuuluvust ja Euroopa mõistmist luua, siis võib-olla on äkki võimalus vähemalt teha üleskutse, et sõpruslinnu tuleb rohkem toetada, sest tähtis on tõesti rahva kaasamine kohe rohujuure tasandil ja hoolitseda selle eest, et nad ühiseid projekte välja töötaksid ja ma tahaksingi nüüd teada saada, kas meil oleks võimalik äkki ka part-, äh, sõpruslinnu rohkem toetada. aitäh nende panuste eest, enne kui vastan Lure, palun Äh, aitäh, mul on väga pikk päev olnud. tahtsin äh, härra äh, Džanbaski, meie variraportööri kommentaare siin välja tuua, ta ütles, et noorte tööpuudus on Euroopas suurimaid äh, väljakutseid praegu, sellepärast tuleb investeerida rohkem haridusse, mis on seotud tööturu vajadustega. lisaks sellele mina olen ECR-i koordinaator regionaalkomisjonis ja ka siin komisjonis ja pean ütlema, et eelnevad kolleegid rääkisid tõhusast kulutamisest. see on täiesti õigustatud, sest probleem on selles, et ähm, me ei saa lihtsalt maksumaksja raha nelja tuulde visata ja siis äh, käed äh, ise puhtaks pesta ja öelda, et me oleme töö ära teinud. mõnikord äh, no, oleks raha saanud paremini kulutada mõnel teisel tasandil kui Euroopa Liidu tasandil ja nagu Briti peaminister Gladstone ütles, siis vaba äh, turu raames äh, inimeste taskute täitmine oleks ka olnud parem äh, kuulutamisviis. Ähm, riigid, mis liitusid Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande kaheksandal aastal. ma saan aru ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest nende puhul, kuivõrd paljud neist on pidanud äh, kommunismi taagast vabanema, millega mõned äh, meie komisjoni liikmed äh, on ka isiklikult tuttavad kuid mõned riigid on olnud Euroopa Liidu liikmesriigid juba kaheksakümne esimesest aastast peale, kolmkümmend neli aastat, ja nad saavad ikkagi väga ulatuslikku rahastust ilma selleta, et mingit ühtekuuluvust ellu viidaks. kolmkümmend kuu, kolmkümmend neli aastat on terve eluaeg, seega tuleks ühtekuuluvuspoliitika kontseptsioon minu meelest täiesti uuesti läbi vaadata. haridus peaks olema ühtekuuluvuspoliitika keskmes ja olen valmis valmis arutama, kuidas me saaksime tulevikus asju teistmoodi teha, aitäh. E aitäh, kolleeg Lüür ja nüüd annan sõna komisjonile. Uh, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada teid arvamuse koostamise eest ja mina esindan haridus- ja kultuuripeadirektoraati komisjonis ja meie oleme enamike punktidega nõus, mida siin väljendati. tahaksin rõhutada ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide potentsiaali äh, investeeringud haridusse, kultuuri ja koolid algatus ei ole midagi uut, ühtekuuluvuspoliitika on teinud juba olulise panuse nendesse valdkondadesse aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. järelhindamine selle programmiperioodi kohta on praegu töös ja varsti on see hinnang ka meil olemas. nagu te teate, siis kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani ette nähtud teatud äh, pakett Brexiti läbirääkimisi olete ka teie tähelepanelikult jälginud ning reformide eesmärk oli äh, ühendada ühtekuuluvuspoliitika kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegia ja eesmärkidega. kaks neist äh, eesmärkidest puudutasid otseselt koolitust ja haridust. sellepärast on siin meie jaoks väga suur potentsiaal investeerida haridusse ja koolitusse, mis puudutab puudutab äh, tulevaste partnerlepete läbirääkimisi, siis need on juba lõppenud ja äh, räägin nüüd siin pisut äh, taustast, sest pärast õiguspaketi vastuvõtmist algavad läbirääkimised operatiivprogrammide ja tulevaste partnerlussuhete üle, mis annavad eh, sisu programmile, mida struktuurifondidest toetama hakatakse. me teame, et haridus ja koolitus saab eh, kolmkümmend kaks koma kaheksa miljardit investeeringute raha, see on väga suur summa see on kõige olulisem finantsinstrument, äh, mille läbi investeeritakse Euroopa Liidu äh, tasandil, investeeritakse nendesse äh, valdkondades kakskümmend kuus tuleb sotsiaalfondist ja kuus miljardit investeeritakse infrastruktuuri. nagu te teate, Neid arve te juba teate, kuid mingisuguseid täpsemaid jaotusi ma ei saa teile kahjuks siinkohal välja tuua, sest läbirääkimised käivad praegu veel. sellepärast ma ei saa anda teile ka ülevaadet kultuuri ja loomesektori äh, investeeringute summasid, äh, kuid nagu te näete, tegemist on väga suurte summadega ja haridus- ja kultuuri peadirektoraat on äh, regio- ja tööhõive peadirektoraadi kolleege toetanud äh, programmide operatiivseks muutmisel ähm, ja ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta strateegia ning struktuurifondide tasandil ja kultuuri ja äh, loomesektorite vallas. ma tahaksin rõhutada veel üht mõõdet. investeeringud haridusse ja koolitusse läbi struktuurifondide. nagu te ütlesite, ei ole see oluline mitte ainult suurte peaeesmärkide saavutamiseks, vaid ka noorte tööhõive suurendamiseks. sellepärast on meil väga hea meel Äh, vastava viite üle arvamuses. ma tahaksin rõhutada ka haridus- ja koolitussüsteemi ennetavat rolli noorte tööpuuduse ennetamisel, sest selleks, et saavutada pikaajalisi tulemusi, peame koolitust ja haridust kaasajastama. selleks, et noorte tööpuudust ei hakataks taastootma. aitäh teile ja see oli minu poolt kõik. suur aitäh, ma tahaksin äh, meelde tuletada muudatusettepanekute esitamise tahet, äh, selleks on kaksteist päeval, äh, kahekümne seitsmendal jaanuaril. nüüd lühidalt kommentaarid teie ettepanekute kohta. nii et ähm, osadega saan nõustuda ja osad kindlasti lähevad ka muudatusettepanekutena sisse. Äh, kõigepealt kolleegile, jah, te rääkisite tõesti äh, küsimusest, mis, mida oleme varem arutanud ja mida peame ka siin rohkem veel arutama. ja see puudutab siis ka meie partnerluse koordineerimist mis puudutab suuniseid, mida töötatakse välja struktuurifondide kohta, siis jah, siin ei öelda täpselt küll viis miljonit, aga see oli nii varem, aga jah, seda me arutame igal juhul äh, äh, suured äh, kultuuritaristud ei ole prioriteet ja peavad välja jääma regionaalfondi kaasrahastamise alt. me peame sellel pikemalt peatuma. ja ma tahaksin natuke rohkem selgitusi selle kohta, kas regi peadirektoraadilt. nüüd me küll räägime sellest, aga võib-olla veel rohkemgi, eh, nimelt, et eh, kultuur on eh, tööhõive ja ühtekuuluvuse saavutamise alus, igastahes sellega nõustun. kolleeg Chartier, Morin Chartierile ütleksin, et kui te arvate, te teate väga hästi, et raport on piiratud sõnade arvult, aga kas võiks näiteks ütelda, et noortegarantii toetavad teised äh, fondid ja kui see on teie soov, siis ma võiksin selle kuidagi ka selgemini välja ütelda. ja sotsiaalfondil võiks ka see roll olla. igastahes me võib-olla ei peaks välja tooma eelkõige haridussüsteeme, vaid peaksime rääkima rohkem oskuste toetamisest seoses professionaalse oskustega ja, ja ka valideerimisele peaks siis võib-olla rohkem tähelepanu pöörama. edasi, tuletaksin meelde, et Eurose süsteem loodi Euroopasse selleks, et just nimelt äh, aidata kaasa ja võib-olla teie ettepanek ka veel tugevdab selle rolli ja siis ehk saaksime veel seda mainida eraldi ja võib-olla saaksime rääkida ka siis äh, sellest infokeskusest, äh, mida te mainisite, Erasmus plussiga äh, seoses ka näiteks. Mm. Kammerer, jah, teie poolt tõstatatud punktiga nõustun meil on tahet muidugi ka teiste komisjonidega koos töötada siin ja võib-olla Regiga koos oleks hea, kui me koos töötaksime välja arvamusi. võib-olla peaksime Regiga juba seda küsimust arutama ja vaatame, kas meil oleks võimalik kontrollida regionaalfondide, struktuurifondide kasutamist kultuuri vallas. Lüda Trüppel, olen nõus ka Euroopa kultuuripealinna kogemus tegelikult äh, tõi endaga kaasa uusi lähenemisi just linnakeskkonnas kultuurile ja ma arvan, et äh, võib-olla siin oleks võimalik äh, veel mõningaid ettepanekuid välja töötada. ma tahaksin meelde tuletada, et meil on ka Eurocities võrgustik ja ka kultuurile on nad pühendunud, järgmine kohtumine on Torinos ja võib-olla oleks huvitav tõesti edasi arendada ka siin teie ettepanekut. tahaksin tänada komisjoni veel täpsustuste eest ja meil pakuvad muidugi väga suurt huvi need partnerlused ja ootamegi rohkem infot ka teilt oleme valmis teid informeerima sellest, mida me teeme, kas, siis vaatame, kas on, äh, millised vahendid on ette nähtud kultuurile, haridusele, struktuurifondide raames. nii et jah, vabandust, unustasin veel ühe kriitilise märkuse kolleegi Liveri äh, poolt. jah, tõepoolest äh, te rääkisite väga õigest asjast, aga ma usun, et heade tavade kasutamine ning eh, heade kogemuste vahetamine on tõesti niisugune asi, millest võiks olla eh, kasu. nüüd aga, mis puudutab li-, eh, fondide lihtsustamist, siis ma ei tea, kas seda on võimalik teha ja tuletaks meelde, et täna esimest korda ka struktuurifondide raames viis protsenti ette nähtud eraldi just linnade jaoks nii et see on tõesti väga huvitav äh, ka programmeerimise seisukohalt äh, just äh, koha peal. suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde. Allora abbiamo il collega Vicente Diaconu. härra Diaconu tutvustab meile oma raportit Euroopa kultuuripärandi lähenemine. meil oli ka kuulamine selle kohta ja teate, et kahjuks ma ei olnud ise seal kohal, aga internetis küll jälgisin seda. väga tore kuulamine oli ja õnnitlused teile kõigile, meile kõigile sel puhul. ja palun, kolleeg. La parola. mulțumesc, doamna președintă aitäh, proua esimees. mul on tunne, et viimasel kahel päeval oleme me tegelikult ainult kultuurist ja kultuur, kui on veel tegelikult terve rida muid küsimusi, mis on päevakorras. kui aga kultuurivarad on piisavalt vanad ja head, siis saab neist kultuuripärand. suur tänu kogu mulle osutatud usalduse eest, kui te mind selles küsimuses raportööriks nimetasite. võttis väga kaua aega, enne kui me saame esimese arvamuste vahetuse maha pidada ja ma olen viimasel ajal väga palju erinevaid arvamusi selle küsimuse kohta ära kuulanud. kõigepealt Itaalia kui eesistujariigi äh, arvamus, kes väga palju tegeles selle küsimusega, samamoodi tegeles selle küsimusega ka regioonide komitee, ta koostas ka raporti selle kohta ja muidugi oli minu jaoks tähtis ka ekspertide arvamus, kes osalesid siis eelmisel kuul meie korraldatud kuulamisel. ma kasutaksin võimalust selleks, et veel kord tänada ta koordinaatoreid äh, koostöö eest, mul on väga hea meel, et meil õnnestus see kuulamine korraldada ja mul on väga äh, hea meel õnnitleda siin ka sekretäriaati suurepärase korraldustöö puhul. ma tahan variraportööridele öelda, et ma tõesti juba põnevusega ootan neie arvamusi pärast tänast koosolekut oleks väga hea, kui me saaksime kokku kutsuda koosoleku kõikide variraportööridega ja minu kaastöötajad üritavad selleks ka siis äh, aega ja kohta paika panna. nüüd need küsimused, mis minu jaoks on kõige tähtsamad. kõigepealt äh, kultuuripärandi rahastamine Euroopa vahenditega alustagem kõige raskema küsimusega, sest äh, sellega tuleb tõesti tõsiselt tegeleda. kriis, millal Euroopa viimase kuue aasta jooksul on kannatanud, on nendega kaasa toonud kultuurieelarvete vähendamise liikmesriikides. kultuuripärandi kaitse on riikide pädevuses, aga valitsused ei suuda selle ülesandega äh, Äh, hakkama saada ja sellepärast on meil nüüd kogu Euroopas väga palju ohtu sattunud kultuuripärandit. Õnneks on väga palju erinevaid programme kultuuripärandi rahastamiseks ja kaitseks, nagu näiteks äh, Loominguline Euroopa ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, aga on äh, meil ette nähtud ka eelarvevahendeid Regionaalarengu fondis ja ka kalandusfondis samamoodi nagu ka põllumajandusfondides. isegi kui vahendid on olemas erinevates tõukefondides ja eelarvetes, ei tea tihti kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused nendest võimalustest. komisjon on teinud väga hea algatuse, nimelt et kõik need erinevad rahastusvõimalused ühte dokumenti kokku panna ja seda aastateks siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja see dokument on ainult inglise keeles olemas, tegemist on väga vajaliku dokumendiga, kuid, kuid see on väga tehnilises keeles ja inglise keeles, mistõttu tavakodanikud ei saa sellest lihtsalt aru ma kutsuksin komisjoni üles äh, tekste niimoodi koostama, et nendest oleks võimalik paremini aru saada ja öö, äh, neid siis levitada ka kogu Euroopa Liidus. nii et meil on vaja paremat kommunikatsioonitööd selles valdkonnas, kultuurivaldkonnas. meil on vaja kuidagi tasakaalustada neid mõjusid, mis on tulenenud äh, kriisist kogemuste vahetamine, ka kultuurivaldkonnas on tähtis kogemuste vahendamine erinevate liikmesriikide vahel. nii palju kui mina tean, ei ole meil praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil andmepanka selle kohta, ähm, millised oleks need head kogemused ja tavad. sellepärast kasutaksingi nüüd võimalust ja küsiksin komisjonilt, kas neil on teada sellise andmepanga olemasolu ja kui seda tõesti ei olegi olemas, siis tuleks see kindlasti äh, ellu viia. siis ka juhtimisküsimused, äh, hea juhtimise tavad. siin jällegi tuleb lähtuda ka sellest, mida kohaliku omavalitsuse tasandil on tehtud. tegemist on demokraatlike põhimõtete kõrval mudeliga, mis võib pakkuda lahendust äh, praegustele rasketele oludele kultuurivaldkonnas. kui riik ei saa sekkuda, siis tuleb sekkuda kohalikel kogukondadel. parimaks näiteks selle kohta on näiteks Itaalia näitleja Teatro Vallo Occupadost, kes kohaliku kogukonna abil päästis oma kodukoha teatri näitleja ise muidugi leiab, et jah, mingil määral oli see teatri päästmine tema teene, aga võib-olla võiks sellist lähenemist vaadata ka kui alternatiivi erinevate kultuurivarade päästmisele, seda tuleks tõesti praktilises elus ka toetada sellepärast kutsun Euroopa Komisjoni üles tõesti leida, leidma erinevaid võimalusi ja meetmeid ka selle valdkonna toetamiseks. nüüd Euroopa kultuuripärandi aasta mõte. siin tahaksin Saksa esindaja ettepanekut toetada. meil tõesti peaks olema aasta, mille motoks on kultuuripärandi kaitse, Euroopa kultuuripärandi aasta. aga selleks, et me oleksime tõhusad, tuleb kaks tingimust täita kõigepealt Euroopa kultuuripärandi aasta peab olema piisavalt rahastatud ja teiseks liikmesriigid peavad innukalt osalema selles töös ning riiklikul tasandil siis ka kogu tegevust koordineerima. seda küsimust praegu arutatakse ja kui kuupäev on paigas, siis me saame ka konkreetseid ettepanekuid teha siis on veel terve rida mõtteid, mida ma tahtsin ka esitada, näiteks kultuuripärandi digiteerimine. ma arvan, et ei ole siin isegi mitte vaja mainida, kui tähtsad on need erinevad võimalused, mis tulenevad digiteerimisest. digiteerimisest siis ka kultuuripärandi jaoks. mina oma raportis olen ainult välja toonud selle, kui tähtis on teadustöö kultuuripärandi kaitsmisel, samamoodi nagu ka tehnoloogiline innovatsioon ja see et me tõesti ka noort, uut põlvkonda äh, hariksime selles valdkonnas. siin on veel terve rida probleeme, eriti just, mis puudutab tehnilisi, äh, tehniliste võimaluste erinevusi erinevates liikmesriikides siin tuleks jällegi Europeana platvormi mainida, mida Euroopa Komisjon on kohe algusest peale toetanud. nüüd on aga vaja uusi rahastusvõimalusi leida ja ma ei taha selle üle mitte mingit arutelu pidama hakata aga on terve rida lahtisi küsimusi, millel on vaja vastus leida, on kohtuid, mis tegelevad sellega ja meil on praegu tõesti olukord väga ebaselge. siis kultuuripärandi majanduslik potentsiaal. Euroopa kultuuripärandil on eelkõige kultuuriline väärtus, ilmselgelt ju kuna aga praegusel hetkel tuleb alati kasutada ka majanduslikke argumente, tahaksin välja tuua kultuuripärandi majandusliku potentsiaali. ma, kultuuripärand võib olla piirkondliku arengu mootoriks, see on väga tähtis ka kultuuriturismi jaoks ja see aitab kaasa ka sellele, et me saame säilitada käsitöö, elukutseid ja ka luua töökohti tööpuudus on äh, Euroopa Liidu üks suuremaid probleeme praegusel hetkel ja kultuuri valdkond saab siin tõesti ka väga palju ära teha, töökohti luua ja neid ka säilitada, mitte lihtsalt äh, suvalisi töökohti, vaid kõrge kvalifikatsiooniga töökohti, just neid, mida meie kodanikel on vaja nüüd lõpetuseks tahan siiski veel siia raportisse sisse kirjutada veel ka need küsimused, mis kogu aeg peavad olema päevakorras, nagu näiteks kunstiteostega salakaubitsemine, kliimamuutuste tagajärjed ja kultuuripärandi tähtis roll Euroopa Liidu välissuhetes. Need on need mõtted, mis minu raportis kindlasti esile tulevad ja nüüd ootangi variraportööridelt ja teistelt kolleegidelt nende mõtteid. mis puudutab äh, ajakava, siis äh, raporti tekst ja kõnelejad katkestatakse. aitäh äh, selle väga huvitava arutelu eest. Äh, kes soovib sõna, härra Morgana? hakkame siis pihta meil on väga tihe, aga palun, härra Morgana. aitäh aitäh raportöörile, kes tõi välja mitu teemat, mille üle mõtiskleda ja mida ma ka toetan. loomulikult äh, saame äh, ka anda poliitilise hinnangu raportile. ma arvan, et äh, meil oleks vaja rohkem rõhutada kultuuripärandi kaitsmist Euroopas, mõistes kultuuripärandit võimalikult laialt see on peamine kultuuriline, majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline väljakutse, mis meie ees on. ja kõrvega kõrvalepõige, me ei saa mitte mõelda Pariisi traagilistele sündmustele, mis dramaatiliselt näitasid meile, mil määral meie ühiskond ja demokraatia on haavatavad ja ka seda, et me peame tegema midagi veel rohkem ära ja et me ei ole teinud endast kõike sõltuvat, et panna noori väärtustama meie kultuuriväärtusi ja on tekkinud marginaliseerumine koolisüsteemis oleks vaja seega teha muudatusi piirdume selle aspektiga selleks, et kutsuda kõiki üles leidma uusi viise ehm, ehm, selleks, et väärtustada ja edasi anda kultuuripärandi väärt-, pärandi väärtust, selleks, et läbi selle võidelda igasuguse sallimatuse vastu ning ähm, igasuguse kultuurilise ühtlustamise vastu. me tahaksime, et võimalikult kiiresti muudetaks haridussüsteemi Euroopas selleks, et kultuuriressursse igas regioonis võimalikult hästi ära kasutataks ja ehm, edendataks ja mida rohkem ehm, Eh, seda tehakse, seda eh, õigemas suunas me edasi liigume. nagu eh, ka komisjoni raport rõhutab, siis meie kultuuripärand ehk meie Euroopa kultuuri nii materiaalse kui immateriaalse erakordsus, mis koosneb nii loodusest kui ka erinevatest ehitistest, keelest äh, ja siia lisandub, äh, lisanduvad keeled ja traditsioonid on meie kõige suuremaks varaks. tegemist on hindamatu mosaiigiga, mis äh, kujutab endast meie ajalugu ja kuuluvustunnet, mille üle me peame kõik olema uhked. seega on tegemist kapitaliga ja siin on komisjon ja raportöör ühel nõul, me peame seda vara kaitsma ja ka selle väärtust rohkem rõhutama. täna lähtuvalt sellest uuest paradigmast, mis on hakanud esile kerkima, mis on seotud kultuuri ja majandusega ja mis võtab astet tehnoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte nii mikro- kui makromajanduslikul tasandil peame rõhutama inimkapitali ja kultuurikapitali väärtust. me peame vaatama muidugi nüüd viimase sündmuste valguses veelgi kaugemale ja peame vaatama uusi juhtimissüsteeme, mis oleksid kooskõlas kogu kultuuripärandiga, meil peab olema kaasatum juhtimine ja ähm, peame loobuma ka ja me ei tohi loobuda ähm, sotsiaalpartnerite vahelistest partnerlussuhetest. Ähm, meil ei ole praegu konkreetseid andmeid, ainult hinnangud, kuid näiteks äh, uued äh, väljakutsed terrorismi valdkonnas. see raport viitab sellele, et Euroopa on üks peamisi turismiobjekte maailmas ja öö, äh, turismist tuleb viis protsenti SKT-st Euroopas ning kaksteist miljonit öö, äh, kultuuri, ehm, ehm, turism kujutab äh, turismis äh, endast nelikümmend protsenti ja seega me ei saa äh, Euroopa tasandil enam killustatult edasi liikuda, vaid peame võimalikult palju sünergiaid looma me peame valdkondi ühendama läbi kultuuripoliitika ja teiste poliitikavaldkondade Euroopas, looma suuremat sünergiat, ühendama erinevaid valdkondi, turismi, tööhõivet, kultuuri, maksupoliitikat ja sotsiaalset ühtekuuluvust. jätkusuutlikkus on kõige olulisem kult-, kultuuripärandi valdkonnas meil on vaja ka integreeritumat lähenemist, mis on seotud väärtustamisega. nii et nagu ma esialgu rõhutasin, peame eh, kaaluma raportööri ettepanekuid fraktsioonis, kuid eh, kultuurikomisjoni liikmed, sõltumata oma poliitilisest kuuluvusest, saavad eh, laialt toetust toetada raportit, sest tegemist on strateegilisest aspektist lähtuvalt väga olulise dokumendiga. aitäh! see oli väga äh, struktureeritud sõnavõtt, ma ei saanud katkestada, kuid loodan, et äh, teete pisut kiiremini siiski, palun, Strojevski. E, aitäh, proua esimees, daamid ja härrad. mul on paar soovitust, kommentaari ja muudatusettepanek. siiamaani Euroopa Liidus kahjuks ei ole meil olnud võimalust äh, või süsteemi, millega kõige tähtsamaid äh, mälestusmärke katastroofide ajal säilitada. väga paljud mälestusmärgid on lihtsalt lõhutud äh, üleujutuste äh, ja muude looduskatastroofide ajal ja meil on vaja ka selleks toetusvahendeid. pärast maavärinat või üleujutust või tulekahju on vaja väga kiiresti reageerida. sellest sõltub ka see, kui kalliks läheb hiljem kultuuripärandi kaitsmine. meil on olnud näiteks tulekahjusid Slovakkias ja üleujutusi Ungaris, kus väga paljud mälestusmärgid läksid lihtsalt äh, katki või kaduma, nii et tõesti katastroofi aegadel ja loodusõnnetuste aegadel on vaja mõelda ka mälestiste kaitsmise peale. meil on liikmesriikides mälestiste andmepangad, aga teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et meil ei ole integreeritud süsteemi, mida saaks kasutada Euroopa Liidu tasandil. selleks, et andmepankasid äh, lõimida meil on tegelikult vaja muuta seda süsteemi, kuidas mälestisi registreeritakse. niimoodi on vaja seda kõike muuta, et andmepangad oleksid äh, kättesaadavad kogu Euroopa Liidus meil on vaja tõesti liikmesriikides kõigepealt andmepangad omavahel lõimida ja siis tuleb need andmepangad Euroopa Liidu tasandil kättesaadavaks teha ja minu viimane kommentaar puudutab digiteerimist. mälestiste valdkonnas liikmesriigid kasutavad erinevaid standardeid ja sellepärast äh, näiteks äh, noorte ja laste harimise puhul on väga raske neid mälestisi kait-, tutvustada. meil on vaja samasuguseid sarna-, standardeid selleks, et me ei kaotaks äh, äh, vahendeid, mis on ette nähtud mälestiste kaitsmiseks ja minu viimane märkmus, mis puudutab mälestusi nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopas, Euroopa partnerid puhul on ka väga tähtis välja tuua kunstiteoste väärtus, näiteks Kairo muuseumis või ka siis Istanbulis on väga palju tähtsaid äh, kunstiteoseid, nende kunstiteoste kvaliteet on aga väga halb. meil on vaja analüüsida seda, kuidas vahendeid äh, kasutatakse selleks, et nad ei läheks raisku ja siis tuleb lisaks veel mainida seda, et vastuseks sellele üleskutsele, mida tegi kolleeg Saksamaalt, kahe nädala pärast ma avan siin Euroopa Parlamendis näituse, kus ma esitlen seda, mida me oleme saavutanud kultuuripärandi ja taristu valdkonnas. nii et kahe nädala pärast kell kuus toimub selle näituse avamine, nii et tulge kõik kohale. jah, kindlasti katsume tulla, et kolleeg Krasnodevski mm Dziękuję bardzo. Ja już nie będę mówił o pozytywnych. Aitäh. Ma ei hakka rääkima selle teatise positiivsetest külgedest ja ka sellest, mida raportöör ütles, sellepärast et olen temaga nõus mul on väga hea meel komisjoni dokumendi üle, olen uus liige Euroopa Parlamendis ja ma leian, et see küsimus on väga tähtis kultuuri jaoks ja kultuur mõjutab väga hästi ka majandust ja välispoliitikat. ja kõik need äh, küsimused, mida tõstatasid siin eelkõnelejad, digitaliseerimine, muuseumite töö korraldamine, kogemuste vahetamine liikmesriikide vahel on tõesti väga tähtis. mina aga tahaksin teha ühe üldisema järelduse. ma arvan, et see komisjon peaks olema ka koht, kus me saaksime üldisemalt rääkida kultuurist. ja me võiksime tõesti mõelda ka selle peale, mida me mõtleme kultuuri all ja kuidas me peaksime kultuuri käsitlema. ma arvan, et need dokumendid äh, peaksid kaasama ka lähenemise kultuurile. see praegune lähenemine valmistab mulle muret. võib-olla varem oli see teistmoodi, jah, me peame mõtlema kultuuri äh, tähtsuse peale ja mälestiste tähtsuse peale, aga me ei tohi ära unustada seda, et kultuuri ei saa hallata täpselt samamoodi nagu hallatakse majandust ja on väga hea, et seda niimoodi ei tehta. meil on nii palju erinevaid Euroopa programme ja komisjon on täiesti õigesti välja toonud selle, et meil ei ole praegusel hetkel mitte mingit sidet riiklike Euroopa Liidu tasandi pädevuste vahel ja ma mõtlesin, et kas see tõsiasi, et me tahame organiseerida kultuuri, rahastada kultuuri, ei õõnesta tegelikult kultuuri karakteristikume. jah, kultuuris on alati konflikte ja mitmekesisus on alati konfliktide allikaks ning mitte kõike ei ole võimalik hallata ja organiseerida. loovus on see, mida tuleks ka kaitsta, see ongi ju tegelikult kultuur. nii et ükski poliitik ei saa lihtsalt ju paika panna, mis on kultuuris innovatiivne. ja me peaksime tõesti rääkima sellest, me peaksime vaatama, mis saab kultuurist Euroopas ja see ei peaks siin puudutama lihtsalt äh, sisserändajaid või mingeid muid äh, ühiskonnarühmasid, näiteks Poolas me räägime ka nendest küsimustest ja meil on suur arutelu poolakate ja sakslaste vahel selle üle, et äh, kuidas maksta hüvitisi nendele, kes saadeti Poolast välja pärast teist maailmasõda, nii et aga see ei ole tegelikult nende dokumentide sisu, me peaksime mõtlema ka selle peale, et suurem rahastamine ei tohi, ei, ei pea tingimata alati suuremat harmoniseerimist kaasa võtma. jah, lepitustöö on ka täiesti ilmselge ja loomulik, aga see võib endaga kaasa tuua loovuse tapmise me peaksime olema sellest teadlikud ja võib-olla kontrollima ka Euroopa Komisjoni püüdlusi kõike tsentraliseerida ja hallata. ma arvan, et me peaksime pigem tegelema konfliktidega, erinevustega ja loovusega üleüldiselt ma arvan, et see lähenemine on ka päris hea. kultuur ei ole midagi, mida on lihtsalt võimalik äh, muuseumites välja panna kultuur on üks suur võitlus, ta on vahel isegi ohtlik ja allasuruv, vaadake kas või Heideggeri, kellel on väga innovatiivsed äh, mõtted, ma arvan, et me peaksime seda kõike ka oma dokumentides kajastama. ja sellel on ka tegelikult tagajärgi sellele, kuidas me suhtume kultuuri haldamisse, sest äh, kui me oleme nõus sellega, et meil on turumajandus, siis meil peaks olema ka vabadus kultuuris. see kolleeg. suur aitäh kolleegi, kolleegile. et äh, härra Maragall ja siis Julie Vool. aitäh proua esimees. kõigepealt tahan välja tuua selle, et olen väga rahul raportööri lähenemisega. tegemist on suurepärase raamistikuga meie tööle ja on väga palju punkte, millega ma olen nõus jah, kultuuripärand tundub olevat väga kitsas teemavaldkond, aga tegelikult on selle taga väga lai valdkond ehk et mis üldse on kultuur, mida me selle all mõistame ja nii edasi. siin räägitakse sellistest küsimustest nagu informatsioon, informatsiooni vahendamine, digiteerimine, meil on kindlasti võimalusi sellest kõigest veel rääkida. mina aga tahaksin siiski mõned mõtted siia juurde tuua. kõigepealt küsimus, mida me nüüd konkreetselt kavatseme ette võtta kui me räägime sellest, kui me, et me soovime kultuuri hallata, mida me siis tahame? kas me tahame säilitada staatus quo'd, kas me tahame seda staatus quo'd natukene muuta? või kas me tahame selle süsteemi täiesti pea peale pöörata ning kurssi muuta? et me juhindume pigem tulevikust kui olevikust siin tekivad tõesti väga paljud erinevad küsimused. majanduse maht, kultuurisektori tegevuse maht, turism, töökohtade loomine, identiteet ja nii edasi. üleüldiselt ka mineviku peegeldamine ja nii edasi. aga kas meil on ka mingi tulevikuperspektiiv nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil? siin on vastuolu, mis kohe silma torkab. me räägime ikka jälle sellest, et kui tähtis on siin majanduslik potentsiaal, aga kuidas me siis õigustame seda, et need täht-, et nendele tähtsatele eesmärkidele eraldatakse nii vähe vahendeid? meie argumendid ei ole siin väga järjekindlad ja sellega tuleb meil tegeleda. siis on küsimus, mille ma endale esitasin, aga mille me võime kõik iseendale esitada. miks me ei võiks mõelda ka Euroopa kultuuripärandi kontseptsiooni üle? meil on riiklik, piirkondlik ja üleilmne kultuuripärand, aga meil ei ole Euroopa kultuuripärandit ja mitte mingit äh, nii-öelda silti selle jaoks väga paljud kultuurimälestised on tihti halvasti kaitstud või lähevad lihtsalt kaduma. ka minu koduriigis on seda juhtunud, ma arvan, et Euroopa kultuuripärand on kontseptsioon, mille üle tõesti tasuks tõsisemalt järele mõelda. me peaksime järele mõtlema ka selle üle, kuidas Euroopa Liit ja piirkonnad omavahel koostööd teevad, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused samuti, kes on pädevad selles valdkonnas. meil ei ole siin vaja oodata seda, et riiklikul tasandil hakatakse vahendama, meil on vaja lihtsalt Euroopa ja piirkondlike ja kohalike valits-, omavalitsuste vahel side luua. me peaksime olema ka võimelised rahvusvaheliselt piiriüleselt äh, ajaloolisi verstaposte paika panema. mitte ainult maastikuarhitektuurilisi mälestisi, vaid ka muid, näiteks ajaloolisi mälestisi, millest me väga tihti räägime, siis veel üks kontseptsioon, mida siin raportis ei ole, aga mis tuleks sinna sisse kirjutada, nimelt Euroopa linna kui äh, tsivilisatsiooni ja kultuuri hällimudel Itaalia koosneb ju tegelikult kontseptsiooni ja mudellinnadest, mis on kõik loodud selleks, et parandada kooselu in-, inimeste ühist kooselu ja see kõik väärib ka kultuuripärandina kaitset. kuuendaks, kultuur. kultuur toitub sellest, et ta saab kaudseid vahendeid äh, ühtekuuluvusfondist ja tõukefondidest. meil ei ole selgelt paika pandud otsest äh, ja mõõdetavat vahendite jaotamist. meie eesmärk peaks olema see aga sisse viia. ma arvan, et meil on vaja ka selge strateegia paika panna koos Euroopa eesmärkidega meetmetega, järelevalvemeetmetega, selleks, et me nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil saaksime kontrollida seda, mida me oleme juba saavutanud, mida veel mitte ja kuidas on olukord äh, riiklike konvergentsiprogrammidega. ja seda kõike siis vastavalt pädevuste raamistikule, nii nagu need on ära jaotatud liikmesriikide ja kohalike piir- ja piirkondlike omavalitsuste vahel. meie ees on väga põnev töö ja ma arvan, et kõik ootavad seda juba huviga. Thank you and now aitäh, palun Julie, Julie Ward. Thank you, colleagues um,. I will, I will try and be brief and just make one point. aitäh, kolleegid, teen lühidalt, äh, mul on ainult üks märkus, tahtsin rääkida kultuuripärandi säilitamise eesmärgist mul on tunne, et seda tuleb teha selleks, et parandada suhteid erinevate Euroopa rahvaste vahel, kes võivad omavahel ka konfliktis olla. peame tagama, et tulevik oleks äh, rahulikum ja turvalisem ja siin on kultuuripärandil oluline roll mängida, et maailma kõigi jaoks paremaks muuta. sellest perspektiivist lähtuvalt tahtsin välja pakkuda, et äh, tuleb investeerida muuseumi mm, töötajatesse muuseumi varad ei ole kuigi väärtuslikud, kui meil puuduvad inimesed, kes seletavad noortele, mida need varad tähendavad selleks, et tulevikku paremini kujundada. ma olen rääkinud Bolognas äh, vastavate organisatsioonidega ja tegin ka oma kodupiirkonnas regionaalsetes muuseumites äh, uurimistööd Äh, tegin seda nii suurtes kui väikestes muuseumites, mida rahastatakse nii riigi poolt äh, kui ka kohalikul tasandil ja uurisin selle kohta, mida tehakse äh, kultuuripärandi tõlgendamisel leidsin, et seal on väga palju häid tavasid ja tuleb tagada, et et äh, raha investeeritakse õigetesse kohtadesse. me peame kasutama muuseume ära nii hästi kui võimalik, selleks et luua paremat tulevikku ja mina tahaksin seda aspekti rohkem rõhutada. aitäh, äh, kolleeg Svedrova, palun. no tšikui, äh, vaesena kolleegina kolleeg. aitäh, lugupeetud kolleegid kui ma selle raportiga tutvusin, sain aru, kui tähtis on, et me selle küsimusega tegeleme. ning ma arvan, et ka praegune arutelu on selgelt välja toonud selle, eh, mis, selle, mida meie nimetame kultuuripärandiks eh, Euroopas. tahaksin mõned punktid välja tuua mis ma avastasin selles raportis ja mis minu arvates on väga positiivsed. näiteks see, et äh, raport lähtub sellest, et me oleme võimelised äh, kultuuripärandit äh, hindama. meil ei ole praegusel hetkel äh, Euroopa kunstiteoste andmepanka või registrit, aga me loodame, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tehakse selles valdkonnas esimesi edusamme. ma leian, et see on väga tähtis, sest kui me kasutame avaliku sektori vahendeid äh, kultuuripärandi kaitsmiseks, siis peame me olema ka võimelised tegelikult äh, hindama seda, kui suur on kultuuripärandi väärtus ja milline tähtsus on tal majandusele ja avalikkusele. seda tuleks ka siin raportis toonitada, tuleb öelda, et see on ülitähtis äh, tulevase töö jaoks. raport raportis on veel üks väga hea osa nimelt, kus räägitakse teaduslikust lähenemisest ja kultuurimäletis, mälestiste ja uute teadusmeetodite kasutamisest kultuuripärandi kaitsmisel. jah, see on ka väga tähtis, meil on niimoodi võimalik kultuuripärandi väärtust äh, suurendada ja parandada kultuuripärandi kaitsmist problemaatiline on minu arvates see, et äh, siin ei ole mittemateriaalsete kultuuri äh, mälestistega nii palju arvestatud. siin räägitakse küll materiaalsetest ja mittemateriaalsetest äh, mälestistest, aga ma arvan, et ei ole siin saavutatud sõnastuses tasakaalu. siin on rohkem tähelepanu pööratud materiaalsetele mälestistele. ma arvan, et on veel ka terve rida muid äh, kultuuriväärtusi, mis on osa kultuuripärandist, aga mida ei ole siin mainitud. ma arvan, et see raport peaks olema rohkem suunatud äh, ennast tõestanud Euroopa programmide kasutamisele. mõtlen siin just seda integreeritud lähenemist. seitsmeteistkümnendal jaanuaril sellel nädalal lükati hoog sisse ühele aastasele projektile. tegemist on projektiga, äh, mis äh, puudutab Euroopa kultuuripealinnasid. üheks kultuuripealinnaks sellel aastal on äh, Tšehhi linn Pilsen ja meil on terve aastane kultuuriprogramm ja väga, ja see näitab, kui hästi on võimalik integreeritult läheneda kultuuripärandile. see raport kutsub ka üles äh, tegema ettepanekuid integreeritud lähenemise kohta. mina tooksin kunstialase hariduse välja seda mõned teist ka juba eelnevalt mainisid ja ma arvan, et kunstialane haridus peaks äh, rohkem tähelepanu saama. kunstialane haridus peaks olema osa integreeritud lähenemisest. härra Marakall mainis ka seda, et me peaksime rohkem kasutama Euroopa kultuuripärandit mõistet ja terminit, aga me ju teeme seda. näiteks kui me räägime Euroopa kultuuripärandi päevadest, me ju kasutame ju seda äh, mõistet seal. aga on jah, tõesti nii, et vahel me siiski ei soovi väga seda mõistet kasutada. Euroopa öö, äh, jaoks on tähtis just selline lisandväärtus ja tähtis on, et meil kõigepealt oleks riiklikul tasandil kultuuripärand ja siis saame me selle tõsta Euroopa tasandile. Poola kolleeg tõi ka välja ühe väga hea mõtte, et selline raport peaks olema teoreetiline, et sellise raportil peaks olema teoreetiline äh, sissejuhatus, et me peaksime mõtlema ka selle peale, mis kultuur üleüldse on ja kuidas Euroopa Liidu suhe kultuuriga peaks olema. nimelt, et kultuuri ei ole võimalik tsentraliseerida, sellega olen ainult nõus. ma leian, et Euroopa Liidu suhtumine kultuuri ei ole tsentraliseeritud, see, mida Euroopa Liit on välja pakkunud, on nii-öelda motivatsiooniallikad, programmid, millega liikmesriigid võtavad endale kohustused oma kultuuripärandi kaitsmiseks. tegemist ei ole mitte mingi käsklusega, vaid pigem pakkumisega selleks, et Euroopa territooriumil ja erinevates liikmesriikides oleks võimalik kultuuripärandit kaitsta ja hallata ning samamoodi ka kasutada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 aitäh teile hästi lühidalt, sellepärast et tõesti päev on pikk olnud. ma arvan, et ma räägin paljude nimel, kui ütlen, et meie ülesandeks on kaitsta kultuuripärandit. me esindame tervet rida kultuure ja kultuuride erinevus on juba iseenesest atraktiivne. härra Diakonu on praktik. ta on ise ka näitleja ju ametilt ja ta teab väga hästi, millega tegemist. ja omaenda nimel ma võin ütelda, et ta teab seda ametit isegi väga hästi digitaliseerimine, arhiveerimine on asjad, millel on palju mõtet. ja see on samuti viisiks, kuidas kaitsta meie kultuuripärandi mitmekesisust ja kuidas paremini mõista meie ühist minevikku. kuidas paremini õppida tundma oma naabreid seeläbi on paremini võimalik mõista teiste rahvuste kultuure. härra Strajovski ütles, et see on eriti oluline, kui äh, näiteks on tegemist looduskatastroofide või muude õnnetustega ja kultuuripärand lihtsalt hävib jah, kuna mikrofon oli veel sees, siis mõtlesin, et tahate jätkata, aga palun aitäh, mina ka ei tahaks liigselt kuritarvitada kolleegide kannatust ja tahaksin eh, peatuda ainult mõnel eh, üksikul punktil, nimelt osalus. Eh, väga hea meelega näen, et härra Diakono on rääkinud siin ka teatrikogemustest ja näiteks vaatame, mis juhtus Rooma klassikalise teatriga, see nimelt erastati äh, art-, kunstnike, näitlejate poolt vabandust, erastati, aga lõpuks äh, tegelikult selle piirkonna elanikud lihtsalt avaldasid meelt selle vastu, kõik ne... Äh, ja see erastamine oli olnud ebaseaduslik ning lõpptulemusena sekkumise tagajärjel ikkagi asi paranes sama on paljude teiste kohtadega juhtunud Roomas. Trastevere linnaosas on üks ajalooline sinema ning selle linnaosa elanikkond avaldas meelt selle vastu, et tahetakse ära kaotada kino, mis on äh, Itaalia kino ajaloo osaks. aga see kõik Äh, kõik sellised asjad tihtilugu juhtuvad lihtsalt äh, maffia silme all. me peame praegu siin te räägite Trastevere elanikkonnast, jah? me peame selgitama, et kultuuripärand on meie ühisomand, meil on väga suur kultuuripärand Euroopas ja ka Itaalias, mitte ainult seetõttu, et meil on äh, väga head äh, kunstnikud või äh, metseenid, kes suudavad maksta nendele kunstnikele, aga meie elanikkond on kaitsnud ja aidanud üle elada kogu kontinendi ja meie kultuuri kultuuril, kultuuripärandil. selline osalus on olnud oluline. kui ma räägin omaenda koduriigist, siis ma näen, et elanikkond näiteks mõne kino või teatri puhul tegelikult jäetakse kõrvale, nendega ei konsulteerita, kui räägitakse mõne asutuse tulevikust. tegemist ei ole siin Euroopa idee edendamisega ja ma arvan, et me peaksime selles osas edasi töötama aitäh ja viimane sõnavõtt Helga Trüppel. Uh, I only wanted to give a short comment. jah, ma tahtsin lihtsalt lühidalt uh, kommenteerida härra Krasnodevski, ma tean küll, et lühike kommentaar võib-olla ei ole kohane, aga ütleksin üldiselt, et kultuur äh, ei tähenda mitte alati ainult toredaid mõtteid, äh, aga jah, vahel ka konflikte ja erinevaid arusaamu. aga samas ma arvan, et that it is clear that culture is very much about open debates and putting different perspectives into a dialogue. Euroopas on saavutatud seda, et me suudame edasi liikuda läbi dialoogi ja asi on mõttevabaduses ja sõnavabaduses. pärast teist maailmasõda õnnestus meil leida võimalus koos elada ja me, oluline on aga, et me võitleksime äärmusluse ja äh, rassismi vastu nii et siin tuleks vaadata, mida me peame heaks demokraatlikuks kultuuriks, siin võib ka lahkhelisid olla, aga jah, on oluline, et meil oleks demokraatlik arusaam kultuurist. ja see on see, mida me edendame Euroopa Liidus ja seda teeme ka oma välissuhetes, me arvame, et erinevate lähenemiste, mõtete kokkupanek eh, toimivasse dialoogi on hea ja ei tohiks minna vägivallani äärmusus, äärmuslikkuseni. ma arvan, et äh, äh, see on selge piir, mis eristab äh, Euroopa kultuuri mõistet muudest kontseptsioonidest. suur aitäh, jah, ma nõustun täiesti teiega ja tahaks ütelda, et tõesti arutelu oli väga tore. suur aitäh härra Diakonule see raport on väga huvitav, kakskümmend neli märts äh, tuleb see tutvustamisele ja, ja hääletus juunis. nüüd annan kohe sõna kultuuri peadirektoraadi esindajale, kui te soovite midagi lisada selle raporti kohta ja siis vabandan, aga paluksin, et kõik need, kes on siiani vastu pidanud, et me teame, et äh, kultuuri peadirektoraat räägib meile veel ühest väga tähtsast küsimusest, nimelt sellest, kuidas on eh, loov Euroopa programmiga jätkata. tegemist on ühe kõige olulisema programmiga, mis me oleme heaks kiitnud, nii et eh, palun teil siia jääda uh,. Thanks, madam chair. jah, aitäh, et ka meile sõna andsite. kuulasime suure huviga seda raportit teie kultuuri, kultuuripärandi raporti tutvustust ja võtame teadmiseks kultuurikomisjoni ja härra Tšekanu arvamuse ka komisjoni teatise kohta. paar vastust esmalt. küsimus härra Tšekanult selle kohta, kuidas Äh, räägitakse kultuuri toetamisest. ütleksin, et see info on kahes dokumendis, kommunikatsioon teadis ise äh, Euroopa kultuuripärandi lähenemise teadis siis, kus komisjon räägib sellest, kuidas käsitletakse kultuuripärandit Euroopa Liidu äh, programmides, tegemist on poliitilise dokumendiga, aga koostatud on see nii, et see on äh, lihtsalt mõistetav ja see on mõeldud ka laiale avalikkusele ning tõlgitud on see kõikidesse ametlikesse Euroopa Liidu keeltesse. ning meil on ka kaardistus, kaardistusaruanne, mida mainiti, kus on ka väga palju infot poliitika, seadusloome ning rahastamisvõimaluste kohta. see raport on ainult inglise keeles, aga mõeldud on see piiratumale publikule, just eh, sidusrühmadele ja nendele, kes on vastutavad kultuuripärandi säilitamisest liikmesriikides ning viivad ellu eh, Euroopa Liidu poliitikaid ning programme. Euroopa Komisjon plaanib Äh, seda raportit ka päevakajastada, meil ei ole aga plaane seda tõlkida teistest Euroopa Liidu keeltesse. seda praktilistel ning eelarvelistel põhjustel, sellepärast et oleks äh, võimatu see äh, õigeaegselt tõlkida, sest et niipea, kui see on tõlgitud, oleks vaja jälle hakata seda päeva kajastama, asjad liiguvad väga kiiresti kogu sektoris. teine küsimus raportöörilt puudutas Euroopa Parlamendi huvi heade tavade vahetamise platvormi vastu kultuuripärandi valdkonnas. ja meil on hea meel teavitada äh, uue platvormi loomisest. praegu seda tehakse, äh, selle nimi on Valor ja tegemist on andmebaasiga Kreati-, Loov Euroopa programmi raames ning seal on võimalik otsinguid äh, teha võtmesõnadega. lisaks sellele nõukogu kiitis heaks novembris äh, uue töökava kultuuri jaoks, muuhulgas on üheks neljaks prioriteediks seal ka kultuuripärand. aastad kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist puudutab see töökava siis ning seal on ka äh, pärandi kohta kaks töörühma, esimene neist tegeleb kultuuripärandi äh, juhtimisega ning osalusmudeliga, just tegemist on uue mudeliga. ka seda siin mainiti ja teine puudutab äh, koolituste ja teadmiste äh, ülekannet, nii et see oleks tõesti hea koht, kus ekspertide vahel häid tavasid ja teadmisi vahetada. aga te teate, et avatud koordinatsioonimeetodi raames äh, kaasame me samuti ka hariduseksperte ning kodanikuühiskonna esindajaid. seejärel teavitame teid ka sellest, et läbi Loov Euroopa programmi oleme just käivitanud äh, pilootprojekti, mis võimaldab õppimist linnade ja regioonide vahel ning eesmärgiks on heade tavade oskuste levitamine kultuuri ja kultuuripärandi kohta toetatakse kogemuste vahendamist läbi otsekontaktide linnade, regioonide, mm, haldusüksuste vahel läbi külaskäikude ning samuti juhendamine on ette nähtud selleks, et äh, maksimeerida tulemusi ning kaasata võimalikult äh, palju osapooli. kolmas küsimus raportöör rääkis Euroopa kultuuripärandi aasta ettepanekust. komisjoni eh, teenistused tervitavad seda algatust ning eh, seda arutatakse õige, kui õige aeg kätte jõuab. kokkuvõtteks tahaksin veel tänada kutse eest siin viibida ja ning eh, teie arutelu on väga palju mõtteainet mulle andnud ning ootame parlamendi raportit kultuuripärandi kohta. suur aitäh teile selle olulise teabe eest. jah, tõesti väga huvitav on näha, mis nende projektidega saab, sellepärast et äh, siin on osade projektidega alles algus tehtud. aitäh osaluse eest arutelus ja nüüd annan ja tänan äh, teid samuti doktor Manjeed äh, ja siis vahetame arvamusi komisjoniga Loov Euroopa programmi arengutele, palun. Merci madame la présidence, la présidente. aitäh, esimees. tahaksin rääkida prantsuse keeles, selleks et rääkida teil loova Euroopa edusammudest pärast äh, seda poliitilist ettekannet, äh, mille tegi volinik Navratšitš ma tahaksin oma ettekande teha kahes jaos, kõigepealt tahaksin kultuurikomisjoni informeerida sellest raamistikust, mille raames me haldame loova Euroopa programmi ja pärast räägin üldiselt sellest, mida tehti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja mida plaanitakse teha kahe tuhande viieteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selleks, et komisjoni täielikult meie tegevusest informeerida. ja lõpuks tahaksin vabandust, esimees sekkub. härra Manier. jaa ähm, teine komisjoni äh, esindaja äh, ja ka kolmas äh, komisjoni esindaja, kes siin täna on, ma tahaksin neid kõiki äh, tänada selle eest, et nad on siia tulnud. Ähm, loov Euroopa programm äh, jaotub kolmetasandiliseks, poliitiline, operatiivne ja administratiivne tasand. meie poliitiline raamistik on nüüdseks juba selgeks räägitud, meil on olemas õiguslik alus programmi jaoks, mille äh, mis võeti vastu ühe, mis võeti vastu üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat kolmteist ja meil on ka kultuuri tegevuskava kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani, mille võttis vastu nõukogu kahekümne viiendal novembril tuhat, kaks tuhat neliteist. tegemist on kultuuristrateegiaga, millest lähtume kolme järgneva aasta jooksul ja lõpuks on meil ka poliitilised suunised, mis president Jean-Claude Juncker Juncker meile andis, kui ta ametisse astus. oma missiooni kirjades äh, on volinikud maininud ka meie programmi haldust, eriti härra Navratšitš Äh, räägib sellest oma missioonikirjas, kes oli täna siin komisjonis ja ka volinik Oettinger, kes on ühtse digitaalse turu volinik. ma tahtsin lugeda ette äh, paar lõiku nendest äh, missioonikirjadest, härra Navratšitši missioonikiri Ehm, edendame kultuuri innovatsiooni katalüsaatorina selleks, et ehm, maksimaalselt panustada majanduskasvu ja tööhõivesse, eriti noorte hulgas, edendades kultuurilist mitmekesisust ning aidates Euroopa kultuurisektorit eh, jõuda uude vaatajaskonnani, kasutades loova Euroopa programmi võimalikult hästi ära ning eh, härra Oettingeri missioonikiri ütleb, et tema roll on toetada äh, loometööstuse arengut ja edukat ähm, meedia ja sisutööstust Euroopas selleks, et jõuda uue vaatajaskonnani, kohaneda digitaalse ajast, liiduga ning ähm, ühineda digitaalse ühtse turuga. seega volinikud Eh, uuest komisjonist eh, on teinud üleskutse koostöö tegemiseks uue programmiga. härra Navratšitš koordineerib uut programmi ning härra Oettinger panustab sellesse omalt poolt eh, selleks, et edendada ühtset digitaalset turgu ja loometööstust. nagu härra Navratšitš ütles, on volinik Oettinger vastutav ka autoriõiguse rakendusraamistiku läbivaatamise eest. seega see oli poliitiline tasand, nüüd siis operatiivne tasand, nagu te teate, muudeti seda hiljuti minu kolleegi juhitav üksus viidi alla viidi Connect peadirektoraadi alla kultuuri peadirektoraadist. selle eesmärgiks oli leida parem kooskõla poliitika ja programmi vahel. parem ühenduslüli meedia alaprogrammi ja digitaalse ühtse turu vahel. see ei tähenda, et programm oleks kaheks lõigatud äh, programm jääb selliseks nagu enne ja loomulikult rakendatakse seda vastavalt äh, õiguslikule alusele. kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani juhtis programmi kultuuri peadirektoraadi kaks üksust, nüüd juhitakse äh, seda kahe erineva peadirektoraadi üksuste kaudu, kuid endiselt on tegemist komisjoni pädevusega ja siin on selged eesmärgid ja põhimõtted, mis on kirjas programmi õiguslikus aluses. nüüd räägime administratiivsest tasandist, mida pidi muutma samuti. lõime uued äh, eeltingimused tingimused ja vastav peadirektoraat äh, paneb kirja peagi vastastikuse mõistmise memorandi selleks, et sõnastada programmi halduspõhimõtted ja annan oma kolleegile võimaluse seda teile lähemalt tutvustada. aitäh, lubage mul inglise keeles jätkata. räägin teile täpsemalt sellest, kuidas me programmi juhime integreeritult. esimees Sekrovja palub äh, ülejäänud mikrofonid äh, välja lülitada. administratiivsed ja operatiivsed sätted Ähm, mis on vastu võetud selleks, et tagada programmi integreeritud loomus. Äh, meediaala programmi juhib äh, Connect peadirektoraat äh, ja teisi osi juhitakse teisest kahest peadirektoraadist, kuid see ei tähenda, et me eraldi töötaksime, me töötame ühiselt rakkerühma raames, mis kohtub regulaarselt ja administratsioon on oluline kõikide programmi osade jaoks. me töötame nüüd tööprogrammi ettevalmistamise kallal ja töötame koos ka läbirääkimiste alal koos kolmandate riikide osalejatega ning seirame ja valvame ka äh, programmi rakendamise üle ja loomulikult teeme me koostööd kahe tuhande kuueteistkümnenda eelarve, aasta eelarve ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve alusel. oleme pööranud erilist tähelepanu selleks, et oleksime võimalikult ühendatud oma töömeeskonnas nii et äh, need, kes tegelevad meedia ja kultuuri osaga, kohtuksid regulaarselt, sest äh, programmi ühtsena hoidmine on meie jaoks väga oluline ja kohtume kõikide osapooltega mõne nädala pärast. näiteks äh, Berliinale kontekstis aitäh, ma tulen nüüd äh, teise ettekande osa juurde, mis on kultuurikomisjonile ülevaate andmine sellest, mida me oleme programmi raames juba teinud. räägin kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, esimesest programmiaastast. kohtusime kohe mm, haldusraskustega see tähendab, et äh, õiguslik alus võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus. seega äh, oli programmi käivitumine äh, neli kuud hiljaks jäänud ning üldiselt tehakse projektide kutse suve lõpus, selleks et oleks aega neid hinnata võtta, kuid meil õnnestus projekti kutsed siiski äh, välja saata enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõppu äh, tänu keerukatele haldusoperatsioonidele, millest ma teid siiski säästan me pidime ka ette valmistama väga kiiresti kinnitati tööprogrammi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. alates esimestest programmikuudest peale pidime juba hakkama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta töökava ette valmistama ajakava piirangute tõttu, mis eh, tähendab, et pidime oma eh, töökogemuse kiiresti ühest aastast teise üle kandma ja see oli küllalt keeruline. Eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis kogunes meie töökomitee ja äh, tegelesime töökava äh, ning erinevate teemade probleemidega. Ähm, Lucia ütles, et äh, erinevate programmi osade lähendamine oli küllalt edukas, hoolimata sellest, et mõned probleemid on vaja veel lähendada, lahendada ning programm on toimiv enamikus liikmesriikides. rõhutan, et kõik kõik äh, projektivalikud on tehtud äh, ajakavast lähtuvalt. see on oluline kultuuri- ja loomesektori jaoks, mis soovis äh, jätkuvalt saada Euroopa Liidu tasandi rahastust, seega mingisugust ähm, ähm, pausi ei tekkinud ja tänu suurepärase täitevameti äh, tegevusele oleme saanud säilitada äh, äh, programmi head toimimise taset, mis on kõikidele osapooltele väga oluline. loov Euroopa on programm, kus on väga vähe pettusi ja halba haldust ja me tahtsime seda kõrget kvaliteediga säilitada. kahe tuhande tuhat viieteistkümnenda aastani kasutasime küllalt vähe sektorite ülest ähm, programmi osa, sest äh, puudus kindlus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve suht-, mõttes, äh, millest hakati rääkima märtsis kaks tuhat neliteist, äh, lugupeetud esimees, te kindlasti mäletate seda, siis räägiti räägiti ähm, kulukohustuste assigneeringute vähendamisest ja me tahtsime äh, olemasolevaid summasid jagada ka valdkonna äh, ülesele programmi osale selleks, et jätkata äh, rahalist toetuse andmist. kuid programm on programmi jaotus ajaliselt on olnud üsna ähm, ebaühtlane olnud eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal öö, ehm, öö, ehm, oli näiteks öö, eh, rahastati loovat ehm, Euroopa programmi saja kaheksakümne kuue miljoni ulatuses, kuid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ainult saja kümne miljoni ulatuses. kahe tuhande neljandal aastal Äh, oleme teinud ka tugevat kommunikatsioonitööd läbi erinevate ettekannete liikmesriikides. meil, me lõime programmile uue visuaalse identiteedi, meil on olemas internetilehekülg ja käivitasime ka Facebooki lehekülje kus on nüüdseks juba üle viieteistkümne tuhande järgija. Äh, nagu mu kolleeg ütles äh,, käivitasime hiljuti ka ühe levitamise instrumendi Valor, millele pääsete ligi läbi meie internetilehekülje ja kus saate ülevaade, saate kõikidest projektidest, mida Loova Euroopa programmi raames rahastatakse. seega esimene haldusaasta ei olnud täiuslik programmil, kuid meie jaoks oli tegemist siiski küllalt hea tulemusega, võttes arvesse, et äh, projektikutsed saadeti välja alles detsembrikuus ja innovatsioon ja tegemist oli ka suurte uuendustega, mis viidi äh, sisse läbi uue mm, õigusliku aluse äh, väga oluline oli siiski säilitada rahastuse puhul jäätmed tegevusi ja mitte teha järeleandmisi projekti kvaliteedi osas. me peame siiski selgitama teatud tegevuste puhul eesmärke, peame töötama ekspertide rolli kallal projektide hindamises ja ka nende töömeetodi kallal. peame selgitama erinevate eh, programmi osade eh, deskide rolli ja peame parandama läbipaistvust ähm, valimisprotsessi tulemuste äh, osas, see on samuti oluline äh, programmi arendamise jaoks ning äh, nagu proua Oord ütles, peame tasakaalustama programmi suurte ja väikeste projektide vahel, see on midagi, mida me tahame käesoleval aastal ka saavutada. Äh, räägin kiiresti kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks selleks, et komisjoni antud teavet täiendada. meil on ühtne äh, tähtaeg kahekümne kaheksas aprill, kui võetakse vastu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töökava. me parandasime valikumeetodeid vastavalt kogemusele, mis meil nüüdseks on juba kogunenud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta põhjal. me viime ellu innovatiivseid tegevusi sektoriülese programmi osa raames. korraldame kultuurifoorumi, mis toimub iga kahe aasta tagant ja mis on ühisettevõtmine kahe peadirektoraadi vahel. samuti viime läbi äh, projekti kutsete väljasaatmise, kuid äh, seda tehakse juba suvel ja mitte aasta lõpus, nagu viimane kord. ja oleme alustanud ka läbirääkimisi tagatisinstrumendi üle, mida juhib äh, Connect peadirektoraat ja annan veel kord sõna oma kolleegile Luthile. Uh, teen hästi lühidalt nagu te teate, loomesektori puhul on väga tähtis lihtsustada juurdepääsu rahastamisele ja peale selle suurendada ka VKE-de võimekust, mis on tegevad loomesektoris. nii et nende meetmete kaudu me üritame VKE-de konkurentsivõimet suurendada, nende VKE-de konkurentsivõimet, mis selles valdkonnas tegelevad. ja uueks äh, nüansiks on siin see, et me oleme tõesti pädevuste suurendamise süsteemi siia kaasanud, selleks et saada paremini laenu ja et tõesti oleks võimalik mõista seda, eh, kuidas panustavad VKE-d sellesse sektorisse. rahaliste tagatiste rahastu, sinna on ette nähtud sada kakskümmend üks miljonit eurot kahe tuhande kuueteistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja me eeldame, et viis koma seitse on umbes see finantsvõimenduse määr, nii et ma eeldame, et kuni viissada seitsekümmend miljonit on võimalik saada, siis finantsvõimenduse kaudu see on päris suur summa. ametlikud äh, läbirääkimised investeerimisfondiga on ei ole veel ametlikult alanud, aga juba on hakatud rääkima programmi sisust. nii et kavatsus on meil see, et me nüüd ametlikult saaksime märtsikuus läbirääkimised käima lükata ja me sooviksime tõesti veel enne suvepuhkust läbirääkimised ka lõpetada, sest nii oleks meil võimalik tõesti pädev võimekuse süsteemi hakata Äh, kasutama kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. ja me lõpetame meie üldise ettekande lühikese kaheteist, tuhande kuueteistkümnenda aasta ülevaatega. siin te näete, et finantsgarantii äh, instrument äh, läheb kasutusse ning kolmas pakkumiste pakett samuti käivitatakse. toimub ka kinofoorum, tegemist on komisjoni algatusega. ja see läheb siis eh, Connect peadirektoraadi portfelli kaks tuhat kuusteist, siis äh, saate sellest äh, rohkem teada, äh, komisjon oma teadises on sellest juba rääkinud. ja kaks tuhat kuusteist hakkame ette valmistama ka programmi ähm, vahearuannet, sellepärast et õigusliku aluse kohaselt artikkel kaheksateist kohustab meid esitama seda enne kolmekümne esimest detsembrit kaks tuhat seitseteist nõukogule ja parlamendile, et see võtab aega, alustame juba kaks tuhat kuusteist nii palju minu poolt, lugupeetud esinaine. Äh, ja muidugi oleme valmis vastama kõikidele teie küsimustele. aitäh selle tutvustuse eest. kaks kolleegi soovivad sõna, ma ei tea, kas on veel kolleege, kes tahavad sõna. aga kui saan õigesti aru, siis see viivitus, mis tekkis on seotud uue orga-, uue korraldusega, uue töökorraldusega kahe peadirektoraadi vahel. ettevalmistavas äh, faasis. tahaksin küsida ka midagi, mida küsisin ka volinikult. tõesti, koordineerimise vastutus programmi puhul jääb ikkagi ühele peadirektoraadile, olgugi, et äh, Connect peadirektoraadil on oluline roll, teie tegelete meediaga, aga siiski koordineerimine toimub ja teiseks, kas saaksite veel selgitada, ma saan aru, rääkisite siin kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpust aga mulle jäi mulje, et osad projektid on juba heaks kiidetud, nii et kas me saaksime natuke rohkem teavet ka tulemuste kohta, selle kohta, kuidas taotluste projektidega on läinud? ja kuidas on jagatud vahendeid erinevate peatükkide vahel, ka uutega? ja tahaksin natuke rohkem infot ka selle kohta, ma arvan, et sellest oleks kasu aga nüüd kolleeg Trüüpel ja siis Diakono. kui veel teised tahavad, siis palun öelge. Yes uh,, thank you, Silvia uh,. You... jah, aitäh. sa juba toonitasid mõningaid küsimusi, aga tahaksin tulla veel mõnede küsimuste juurde ilmselgelt on olnud äh, valituks osutunud vähem äh, projekti sellel aastal. tahaks teada, miks? siis te rääkisite lihtsustamisest menetluste ja dokumentide nõuete osas. kellele need lihtsustused on suunatud, tundub, et mitte kasusaajatele. vähemalt nii on, selline mulje on jäänud ja kui ma inimestega räägin, siis nad kurdavad, et asjad on üha keerukamad, rohkem ja rohkem bürokraatiat. ja see lihtsalt äh, eemalt ei, ei muuda neid programme ligitõmbavaks inimestele. mida te plaanite teha, et tegelikult ka lihtsamaks teha äh, kogu seda süsteemi, kuidas see muutuda tarbijasõbralikumaks, sellepärast et äh, see on väga paha, kui inimesed niimoodi äh, reageerivad ja niimoodi kaebavad. Need väikesemõõdulised projektid, mis on kultuuritegevuse selgrooks, kuidas te tagate kõikide riikide osaluse ja kuidas te tagate geograafilise tasakaalu. meedia kohta festivalide ja muude projektide valimiskriteeriumid ning samuti, kuidas meediažüriidesse on eksperdid valitud. rääkisite laenugarantiist, millega tehakse algust kaks tuhat kuusteist, ma tahaksin teada, kaugele on jõutud äh, finantsvahendajate valikuga, kes selle eest vastutab. kas ACEC e või keegi teine ja lisaks sellele on veel ACEC-l ja JAK-i peadirektoraadil erinevad veebilehed Eh, mis üksteist ilmtingimata ei täienda ja need on ka ainult inglise keeles ja ka see ei ole väga tarbijasõbralik. tahaksin, et ka seda kommenteeritaks, aitäh. Eh, eh, aitäh Helgale nende väga täpsete küsimuste eest, kolleeg Diakonu, ma ei tea, kas veel keegi tahab sõna ja siis äh, vastused. vreau doar să închid o paranteză în sensul că acest schimb de opinii pe patrimoniu tahaksin nüüd äh, kinni panna ühe ukse, mille enne avasin. nimelt seesama kultuuripärand. ma muidugi oma sissejuhatusega üritasin ka natukene provotseerida, vot see loomulikult ma tean, et see projekt on äh, väga palju huvi pälvinud ja äh, tegelikult teie provotseerisite mind ka, ma pidin ju kõik kirja panema ja nüüd pean üritama kõike veel ka oma raportisse kirja panna. lubage mul äh, komisjoni liikmetele öelda, et kui võib, siis ma pöörduksin isiklikult teie poole selleks, et nende üksikasjadega tegeleda. Era una comunicazione di servizio, come vengono chiamate. Mm, tundub, et te tahate siin teenistuste poole pöörduda, aga jah, ma ei tea, kas teil on veel muid küsimusi, aga ise tahaksin küsida. Äh, avalike hangete kohta ning seda seoses ka eelarvega ja teine küsimus minu poolt puudutas kas seoses äh, kolleeg Trüppeli küsimusega, see, kuidas selektsioon toimub väga hea, kui ametlikult kinnitatakse üle see, kuidas eksperdid kinnitatakse, kes äh, projektid heaks kiidavad. tegemist ei ole enam kollegiaalsete vaid individuaalsete kohtum-, koosolekutega äh, ja need oleksid veebipõhised. tegemist oleks siis sellise ekspertgrupiga, aga kas te saaksite äh, rääkida sellest süsteemist, kas ma olen õigesti sellest aru saanud, kas see tundub teie meelest kõige tõhusam olevat või võib-olla Äh, jõutakse selleni, et lõpuks väga palju dialoogi ei ole ja ikkagi ei kontrollita kvaliteete hästi projektide puhul. ja uued finantsvahendid. sain aru, et teie poolelt tahetakse ikkagi tõsta teadlikkust ka liikmesriikides äh, selleks, et nad rohkem osaleksid ja viimane punkt. komisjon peab enne juunit kaks tuhat viisteist vaatama, kas loov- ja kultuurinäitajad on toimivad ja tahaksin, et räägiksite ka sellest uuringust just teostatavuse kohta, aitäh. Prego, non ho detto prego. Quando... palun, eh, võtke sõna. Thank you, Mrs Chair, I will switch to english. jah, räägin edasi inglise keeles, sellepärast et eh, mul on siin andmed äh, inglise keeles. alustaksin võib-olla sellest, et äh, räägiksin veel natukene nendest projektidest, mida me kaks tuhat neliteist rahastasime esimese pakkumise käigus ning enamasti me keskendusime kultuuriprogrammidele, aga räägiksin ka meediast natukene. keerukam on selgeid tarneid siin pakkuda, sellepärast et süsteem on natuke teistsugune, nagu te teate, kultuuriprogramme, nagu teate, jagunevad neljaks, kooper- äh,, koostööprogrammid saime nelisada üksteist taotlust, väga suur arv ja neist me rahastasime viitekümmet kaheksat koostööprojekti, äh, kahtekümmet ühte, mis olid suured ja kolmekümmet seitset väikest. ligi nelikümmend miljonit eurot läks sinna. võib-olla natuke vähem kui eelmistel aastatel, aga kaks tuhat neliteist oli vähem vahendeid ka me usume, et siin on suhteliselt äh, rahuldav tasakaal leidnud erinevate sektorite ja riikide vahel. üle neljasaja äh, kultuuri- ja loomeorganisatsiooni tegelikult osalesid valitud projektides, mis on tegelikult päris palju. teiseks, võrgustikud ja võrgustike puhul me saime viiskümmend kaheksa taotlust ja rahastasime kahtekümmet kahte projekti. kokku nelja koma nelja miljoni euro ulatuses peaaegu. Need võrgustikud katavad kolmesada kolmekümmend liiget, nii et te näete, et väga tugev hoova mõju. me usume, et geograafiline kaetus on siin võib-olla natukene vähem hea kui koostööprojektide puhul suur osa neist võrgustikest on Belgiast, aga me usume, et ähm, asi on selles, et võrgustikud just tihti ongi institutsioonidele lähemal, nii et äh, nad saavad kergemini teabele juurde. teatud uuendusi on ka aset leidnud võrreldes tavaliste Äh, tava, nende võrgustudega, mida me tavaliselt rahastame, aga teatud äh, jätk on ka ikkagi tagatud, sest et iga aasta asju muuta on keerukas. ja me usume, et siiski suutsime teatud tasakaalu leida. Äh, kirjaliku tõlke osas saime kakssada kuuskümmend taotlust, valisime seitsekümmend neli välja. kokku kolm koma viis miljonit, seda on palju enam, kui enamasti me kultuurivaldkonnas teeme. kaks koma kuus oli selleks arvuks kaks tuhat kolmteist. see oli siis tõlkimise jaoks ette nähtud rahastamine ja see suurenes ja lõpetuseks platvormid neljas äh, osa ja see on ka kõige innovatiivsem, sellepärast et see on ainus, mida varem kultuuri vallas ei olnud. ja siin me saime kakskümmend neli taotlust millest me rahastasime viite platvormi kahe koma kahe miljoni ulatuses. ja rahuldav on siinjuures äh, kaks asja. esmalt ettepanekud olid väga mitmekesised nii sektorite kui riikide osas kakskümmend kuus riiki äh, olid äh, nende platvormide all. ja projektide läbiviijad tegelikult mõistsid ka uue skeemi toimimist ja seda, et küsimus on selles, et tahetakse kunstnikke kokku tuua ja jõuda väga heade toodeteni. see läks päris hästi ja me tahame see aasta veel ühe pakkumise korraldada, sellepärast et me usume, et selline töömeetod on väga palju lugav. meedias on, ma ei tea, kas mu kolleeg tahab midagi lisada, aga mina olin ka meediajuhtimise eest vastutav, nii et võib-olla ta ei ole selle vastu, kui ma jätkan. Te teate, et siin on väga palju automaatsustust meedia valdkonnas. ja automaatselt jagatakse vahendeid. areng, levik, turule juurdepääs ja siin peaksin ütlema, et äh, oli ka mõningaid uusi skeeme. esimene neist äh, publikuti, publiku areng äh, ja väga head, häid tulemusi siin me ei saavutanud, sellepärast et tõenäoliselt lihtsalt kogu see mõiste ei olnud väga hästi ära selgitatud juhistes. ja see on ka asi, mida me peaksime see aasta parandama. meil oli samuti äh, veebipõhise levitamise uus skeem, tegemist on siis uut liiki levitamisega sellega tegime algust septembris äh, ja hindamine alles käib ja ka videomängude osas oli meil esimest korda uus skeem. ja väga suur huvi oli sektori poolt selle vastu. see sektor tunneb väga suurt huvi meie programmi vastu ning samuti see, kuidas me kinovõrk tulevikku mm, äh, edasi arendame koos Euroopa Cinemaga, meie ajaloolise partneriga, võib-olla siis Lucia saab selgitada, millised on komisjoni plaanid selle väga suure võrgustikuga. Thank you. Uh, before perhaps going to, to the specific case, I would... jah, enne kui selle konkreetse juhtumi juurde lähen, tahaksin rääkida natukene arvudest. nagu ütlesid, väga palju on jätkatud varem tehtud ka valiku meetmete osas meedia vallas, aga tahaksin rääkida natuke sellest, kuidas kaks tuhat neliteist vahendeid jagati. koolitus sai ligi seitse protsenti eelarvest kaks tuhat neliteist, areng üheksateist protsenti, tootmine, tv-seriaalid ning rahvusvahelised äh, koostööprojektid kaksteist protsenti, nii et te näete, suur osa läheb siis äh, edendamise, reklaami, levikusse ja turule juurdepääsu. levik, äh, levitamine nelikümmend kuus protsenti ligikaudu kogu eelarvest. ja me usume, et levitamine äh, siin on ka väga palju automaatsust ja seega see saab rohkem Cinema Network, Cinema, äh, kinovõrgustik on väga oluliseks osapooleks. me oleme regulaarselt arutelusid pidanud nendega ja oleme üritanud tagada seda, et kõrge kvaliteediga Euroopa teosed leiaksid levitamist Euroopas ja mujal ja muuhulgas ka sellistes riikides, kus on vähem kinosid, kus on keerukam levitada Euroopa teoseid nüüd me oleme vaadanud, kuidas äh, Ida-Euroopas ja Lõuna-Euroopas äh, tagada äh, hea juurdepääs kõrgetasemelisele sõltumatule kinole. võib-olla sellega pea-, lõpetaksin. ja veel ülejäänud küsimuste kohta. proua Trüppel küsis, miks oli vähem projekte, koostööprojekte. sellepärast, et meil oli vähem eelarvet siin on otsene seos rahastamise vahel, mis me saame eraldada koostööprojektide jaoks ning eh, eelarveliste vahendite vahel. nagu ma ütlesin, kaks tuhat kuusteist saame me rahastada palju rohkem eh, selliseid eh, koostööprojekte. proua Trüppel küsis samuti või tuletas meelde siis seda, et äh, programmi juhtimine ei ole väga lihtne ja see on bürokraatlik. jah, nii ta on, meie lihtsustusjõupingutused ei ole veel täielikult oma vilju kandnud, eriti mis puudutab elektrooniliste vormide kasutamist. see ei ole veel täielikult projektide läbiviijate poolt kasutusele võetud ja muuhulgas saime vahendeid kasutada ainult teatud äh, sektorites ning ei ole veel tagasisidet saanud. kahetsen ise, et meil ei ole õnnestunud rohkem oma programmi haldamist lihtsustada, aga see kahjuks tuleneb sellest, et me peame tagama ka kõrge äh, taseme programmi juhtimisel, ma pean ütlema, et ma ei teagi, kuidas sellist vastuolu lahendada. kui me muudame programmi haldamise lihtsamaks, siis võib-olla võib tekkida oht, et ka juhtimine kehveneb ja võib-olla vahel me läheme ka liiga kaugele ja pöörame liiga suurt tähelepanu äh, turvalisusele, aga igastahes võtan arvesse selle, mis te ütlesite. veebileheküljed. siin on äh, neid veebilehekülgi, mis programmi puudutavad, üksteisele lähendatud ja me jätkame tööd sellega, et need veebilehed oleksid omavahel sidusad ja kooskõlas ja hästi seotud. samuti töötame Connect peadirektoraadiga eh, selleks, et eh, kogu kommunikatsioon nende kahe programmi kohta oleks eh, sidus ekspertide valiku kohta annaksin sõna oma kolleegile, tema saab täpsemini vastata. ning finantsvahendid ja keskpangad ka, siin annan sõna kolleegile uh,. Hello, good evening um, on the yes.... tere õhtust, nagu te teate, siis uh, kõikide taotluste läbivaatamine ja valimine loova Euroopa programmi raames toimub täitev ametijuhatusel ja sõltumatute ekspertide abil. süsteem on muutunud viimase kultuuriprogrammiga võrreldes sellepärast, et enamik projekte, enamikku projekte juhitakse distantsilt, see tähendab, et projekti liidrid ei pea enam Brüsselisse tulema ja koos laua taga istuma, vaid meil on kaks sõltumatut eksperti, kes valitakse vastavalt oma kogemusele ning need äh, ning kui nad saavutavad teatud projektide osas konsensuse, siis antakse projektile vastav arv punkte, kui nende arvamused lähevad lahku ja kui need erinevad kolmekümnes või enamas punktis, siis kutsutakse kolmas ekspert appi ja kolmas ekspert pakub välja konsensuse, kui kolm eh, eksperti jõuavad üksmeelele, siis antakse vastav arv punkte projektile. meil on ka uus eh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kogemus, mille alusel eh, käivitame uue ekspertrühma töö, mis hindab neid projekte, mis jäävad piiri peale. see tähendab, et teatud et äh, raha äh, hulga jaotamiseks on ähm, vaja tõmmata piir näiteks kaheksakümne punkti juurde ja siis valitakse selle alusel teatud hulk projekte, kuid ähm, meil on suure hulga projekte puhul mõnikord kahe-kolmepunktiline erinevus, siis neid projekte hinnatakse äh, uuesti ekspertrühma poolt, kes, mis võtab arvesse ka poliitilisi prioriteete, geograafilist tasakaalu ja tasakaalu erinevate kultuuri alasektorite vahel, siis saadetakse nende ettepanek edasi valikukomiteele. lõpliku otsuse langetab valikukomitee, mis koosneb komisjoni esindajatest ja täitevameti esindajatest. ma loodan, et see selgitab pisut seda, kuidas me kahe tuhande viieteistkümnendal aastal töötama hakkame, aitäh! mina tahaksin omalt poolt vastata kahele küsimusele, mis siin tõusetusid. kõigepealt äh, proua Trüüpeli küsimus festivalide kohta ja festivali taotluste kohta Äh, tegelikult saatsid festivalid väga palju taotlusi, ähm, kolmsada kuusteist taotlust kolmekümne kolmest riigist, peale selle valiti välja kaheksakümmend kaheksa äh, festivali kahekümne viiest riigist. Need festivalid kujutavad endast tasakaalu üldiste noortefestivalide, filmifestivalide, dokumentaalfilmide, lühifilmide festivalide vahel. see tähendab, et et ähm, äh, meil olid väga kvaliteetsed ettepanekud, mis olid tasakaalustatud ja välja valitud projektidel pidi olema väga tugev ähm, vaatajate arendamise meha-, vaatajate kogumise mehhanism, mis ei olnud ähm, eelnevate nõuete hulgas. ja mõnikord äh, projektide raames ei pööratud piisavalt tähelepanu vaatete kogumise mehhanismile, mis on nüüdseks väga oluliseks kriteeriumiks. valisime välja kaheksakümmend kaheksa festivali kahekümne viiest riigist vastase, vastuseks vahekasusaajate küsimusele, mille küsis Prokosta. Euroopa Investeerimisfond äh, teeb delegatsioonileppe raames selle otsuse, kuid äh, see peab tuginema loova Euroopa õiguslikule alusele, nii et äh, vahekasusaajate valiku puhul on rakendavaks üksuseks investeerimisfond, kuid et äh, nad peavad täielikult arvesse võtma õiguslikku alust. see aga äh, tõlgitakse äh, delegatsioonileppesse, mm, mis peagi alla kirjutatakse. vabandust, kasutan võimalust, et esitada kaks lühikest lõplikku küsimust. Need uued meetmed, mis on ette nähtud, siin on subscription ja doubling, need on alapealkirjad. siin on äh, uued meetmed, mis dubleerimine ja äh, subtiitrid ja meil on ka meediamunduse programm, ning see võimaldab koostööd teha kolmandate riikidega, riikidega, mis on juba laiemas mõttes Euroopa riigid. ma tahtsin teada, kas need lepped, mis on ette nähtud, on juba sõlmitud või kas ähm, need projektihanked on veel avatud kolmandate riikide jaoks? jah, tõesti, siin on võimalusi koostööd teha kolmandate riikidega ja tõesti see rahvusvaheline projekt, mis meil oli, on suurepärane näide selle kohta, kuidas me teeme koostööd kolmandate riikidega. ma nüüd üritan siit leida informatsiooni selle kohta. ja ka koolitused ja festivalid on üheks näiteks. Mm, siin on tõesti välja toodud teatud programmid, mis välja valiti ja ma leian, et see on tõesti väga tähtis informatsioon selles kontekstis ah.. Perhaps, uh, perhaps I could give you a brief võib-olla ma lühidalt äh, võiksin anda üldist infot osalemise kohta, et kui palju kolmandaid äh, riike oli loova Euroopa programmis, nagu te teate, õiguslik alus on ette näinud, et väljaspoolt Euroopa Liitu saavad riigid osaleda ja me avasime riigi, programmi kohe algusest äh, nendele riikidele, meil kohe algusest peale osalesid EFTA riigid nagu alati, nagu suurema osa programmide puhul peale selle osalesid ka suur osa kandidaatriikidest ja ka need kandidaatriigid, mis tahaksid olla kandidaatriigid äh, Balkanist. Šveits, Šveitsiga praegusel hetkel peame me läbirääkimisi, kuid siiamaani me pole veel suutnud programmi avada ja meil oli viivitus ka Türgiga, viivitus oli aasta pikkune probleemid on Türgiga lahendatud, nii et esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist on Türgi programmides osalemas. suurem osa nendest riikidest osalevad täielikult kultuuri allprogrammis ja suurem osa ei osale meedia toetusprogrammis, sest nende seadusandlus ei ole kooskõlas Euroopa audiovisuaalsete teenuste direktiiviga, mis on aga tingimuseks selleks, et täielikult meediaprogrammides osaleda. selle kõrval on olnud taotlusi kolmest idanaabrusprogrammi riigist. läbirääkimised käivad Ukraina, Moldova ja Gruusiaga ja need kolm riiki osalevad ka kultuuri allprogrammis kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. meil on olnud ka teatud äh, huvi lõunapoolsetest riikidest, kuid siiamaani ei ole me nendega veel väga kaugele jõudnud. selline on praegune hetkeseis. So, so to come back to the question. tulen nüüd tagasi koostöövõimaluste juurde kolmandate riikidega. kõigepealt rahvusvaheline kaastootmisfond, millega on võimalik siis tõesti kaastoota äh, kolmandate riikidega, need riigid on väl-, programmid on välja valitud ja need saavad alguse sellel aastal, nii et see on üks asi. ja siis meediamonduse ja selle peavoolustamine, see on olnud ka üks tähtis programm ja jällegi koolituse osas Äh, siin on see, et meil on olnud kasusaajaid olnud tõesti ainult piiratud määral. juurdepääs turgudele. meedia Monduse integreerimine tõ-, tõstis nõudlust, aga siin tuleb ka öelda, et Munduse projektid ei osutunud väga, väga tihti valituks selles programmi voorus nii et ainult piiratud arv programme jätkub selles uues raamistikus. ja lõpetuseks subtiitrite kohta, tegemist on tõesti abikõlbuliku kuluga, tegemist on väga tähtsa kuluga ja sellega on täiesti arvestatud, see on osa filmilevitusmeetmest siis Eh, solo una risposta e ancora aspetta. Veel üks eh, vastus. ma ei tea, kas ehm, kolleegid on rahul nende vastustega, kuid igal juhul tänan eh, need teadaannete eest ma tean, et äh, kultuuri peadirektorat on teinud juba teatud äh, projektihanke, ma tahaksin selle kohta täpsemat äh, informatsiooni. jah, tegemist on tööga, mis on juba alanud ja mis ei ole sugugi lihtne, nagu te isegi mäletate, lugupeetud esimees, kuid me peame selle tööga lõpule jõudma selleks, et viia lõpule oma kahe tuhande viieteistkümnendast aasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töö. see näitajate küsimus on küsimus, millega me tõesti üritame koostööd teha, sest tegemist on väga tähtsa küsimusega kultuuri ja loometegevuse jaoks ja me peame siin tegema tõesti koostööd selleks, et need näitajad paika panna. aitäh selle täpsustuse eest, sest see, te viitasite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuuks ette nähtud ähm, teostatavusuuringut äh, ja mis puudutab äh, audiovisuaalvaldkonda ning teiseks äh, see puudutab loometegevuse näitajaid. tahtsin lihtsalt kinnitust selle kohta, et tähtaeg on juuni kaks tuhat viisteist jah, mulle öeldakse siit kõrvalt, et see saab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juuniks valmis. tegemist on väga hea uudisega ja täname teid. täname komisjoni esindajaid ma arvan, et tegemist oli väga kasuliku ja olulise kohtumisega seega loodan, et äh, meil on äh, võimalus osaleda voliniku kutsel siis ka täitevameti külastamises, sest me peame paremini aru saama selle programmi toimimisest, mis on meie jaoks väga oluline ja loodan, et erinevad peadirektorid saavad omavahel koostööd teha ega killusta loova Euroopa programmi. aitäh kõiki, kes siin koosolekul osalesid, aitäh sekretäriaati, kes äh, tegi ära suure töö ja kohtume järgmisel komisjoni koosolekul ja enne seda veel ka täiskogul, aitäh teile kõigile!